La séance. kolleegid, istung on avatud. mul on kavas lisada päevakorda kaks punkti meie päevakorra lõpus muude küsimuste alla. esimene nendest puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarvet, härra Fernandes, meie raportöör, on äh, palunud, et me küsiksime komisjoni käest kaheksateistkümne miljoni euro suuruse ülekande kohta, mis äh, hiljuti tehti äh, Türgi pagulasfondi ja selles osas on teatud selgitusi anda ja mm, tahtsime siis rääkida sellest rahastamisvahendist ja selle rakendamisest. teine punkt päevakorda, mille ma lisaksin, puudutab äh, samuti komisjoni teatist. me tahaksime, et komisjon selgitaks meile, mida tähendab eelarve jaoks seitsmendal juunil tehtud äh, avalduse, nimelt uus partnerlus kolmandate riikidega Euroopa rändeagenda kontekstis ehk nimelt, mida tähendab Elora jaoks rändekokkulepe. ja need oleksid need kaks küsimust, mille võtaksime siis lisaks päevakorda muude küsimuste all. nüüd aga siis praegune päevakord, kas kellelgi on äh, märkuseid, kui teil märkuseid ei ole, siis ma pean, siis ma loen selle päevakorra vastuvõetuks. nüüd kolleegid, edasine järgmine punkt, koordinaatorite otsused täna hommikust. kõigepealt, mis puudutab Kreekasse minevat lähetust, see on ette nähtud kahe, kaheksateistkümnendast kuni kahekümnenda juulini. me oleme selle lähetuse edasi lükanud, praegu veel teadmata kuupäevaks, aga kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimesel, esimeses kvartalil pea, kvartalis peaks see toimuma juulis äh, ei ole lihtsalt meil piisavalt osalejaid, kes oleks huvi üles näidanud selle lähetuse vastu. teine otsus koordinaatorite poolt on tehtud ettepanek päevakorda järgmisel korral rahvusvahe- äh,, parlamentidevahelisel äh, kohtumisel panna punkt äh, Euroopa välisteenistuse ja liikmesriikide diplomaatiliste teenuste koostöö kohta seda siis väljaspool Euroopa ruumi. ja kui vaja, siis äh, teeksime seda üheskoos Väliskomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoniga. selle, sellise punkti eesmärgiks oleks see, et me üritaksime nii palju kui võimalik äh, ühendada vahendeid ja hoida niimoodi ka äh, kokku raha nii e- Euroopa eelarves kui ka liikmesriikide eelarves. nüüd raportööride nimetamine. proua Hallmeier on arvamuse koostajaks sisse ja väljumise süsteemi osas ja äh, kolmandate riikide kodanike sissepääsust keeldumise kontekstis Euroopa Liidu välispiiridel ja sisenemistingimused Euroopa majanduse alla. härra Dupre on nimetatud arvamuse koostajaks nende mehhanismide ja kriteeriumite paikapanemisel, mis puudutavad äh, rahvusvahelise kaitse andmise menetlust kolmandate riikide kodanike poolt või kodakondsuseta isikute poolt Euroopa Liidu liikmesriikides. härra Torvalds äh, on nimetatud Horisont kaks tuhat kakskümmend arvamuse koostajaks, on sotsiaaldemokraatide seast tuleb Euroopa võrdõiguslikkuse ähm, fondi äh, raportöör ja proua Kardia Zabal on raportööriks Euroopa Investeerimispanga aastaaruande kohta. mis puudutab eelarvet kaks tuhat seitseteist, eelarvekomisjon peab erakorralise koosoleku neljandal juulil kindlasti Strasbourgis päeva lõpus ja kinnitame siis täpsemalt, millal ja kus. ja veel kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve. kolmepoolne, kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad kolmeteistkümnendal juulil makseeraldiste kohta esialgselt oleks pidanud see toimuma kolmeteistkümnendal juulil, kuid lükatakse edasi septembri algusesse. miks? sellepärast, et komisjon esitas oma eelarve eelnõu hiljem, kui ette oli nähtud. nüüd institutsioonide vaheline konverents äh, omavahendite kõrgetasemelise grupi töö kohta toimub Euroopa Parlamendis seitsmendast kaheksanda septembrini ja kolleegid äh, Teid on äh, ka sinna kutsutud ja olge palun kohal nii rohkearvuliselt kui võimalik ja lõpetuseks otsustati üheskoos eelarve kontrolli komisjoniga korraldada töögrupp, mis puudutab äh, finantsraamistiku muutmist ja, ja Euroopa Komisjoni ettepanekuga seoses. see leiab aset äh, üheteistkümnendal juulil ja keskendub siis sellele, millised äh, parandused oleksid vajalikud eelarve haldamissüsteemi sisse viia. nii palju siis minu poolt äh, teadaanneteks. üheteistkümnenda aprilli ja kahekümne viienda, kahekümne kuuenda äh, aprilli koosoleku protokollid on ilmselt teieni jõudnud. kui teil ei ole rohkem midagi lisada nendele protokollidele, siis loeme nad vastuvõetuks ja nüüd läheme siis äh, päevakorrapunkti juurde number neli, härra Olbrichti arvamus. ja see puudutab struktuurireformi tugiprogrammi, struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamist ajavahemikus kaks tuhat seitseteist, kakskümmend, härra Olbricht. Uh, uh, vastavalt nõukogu otsus, presidentide otsusele esimeste konverentsi otsusele struktuurireform on äh, regikomisjoni pädevuses ja see ei ole juhus, sellepärast et äh, juttu on rahast, mis tuleb üks B-st ehk siis ühtekuuluvuspoliitikast ja põllumajanduspoliitikast. arvestades väga positiivset kogemust tehnilise abi vallas, eriti just Kreeka ja Küprose puhul, mis puudutab majanduslikku kohandamist, siis äh, selle positiivsele kogemusele tuginedes tegi komisjon ettepaneku kohaldada sarnast lähenemist ka mujal, aga see on vabatahtlikkuse alusel, ehk siis kui liikmesriik seda soovib, võib ta seda paluda ja, ja võib seda tuge paluda. ja tegemist on peamiselt tehnilise abiga, erinevad äh, koolitused, äh, koolitusreisid, äh, nõustamine. ja seda selleks, et tugevdada ja arendada haldussuutlikkust erinevates äh, asutustes. peamiselt puudutab see just struktuurireformi. ja see ei ole juhus, et Euroopa Komisjon soovib luua otsest äh, sidet riigipõhiste soovitustega. esiteks siis komisjon tutvustab riigipõhiseid soovitusi, need on soovitused ja kui liikmesriik soovib neid täita, siis liikmesriik võib taodelda seda abi tehnilisest äh, programmist. raha tuleb siis ühtekuuluvuspoliitikast, mis on praegu komisjoni eelarves ja võib paluda ka tehnilist tuge Maaelu Arengufondist, mis on põllumajandusfond. kokku puudutab see sada neljakümmet kaht kahte koma kaheksat miljonit eurot. ja üle saja kaheteistkümne miljoni pärineb struktuuri või tõukefondist äh, tehniliseks abiks ja ülejäänu tuleb siis Maaelu Arendamise Fondist. nagu ma ütlesin, huvitav on see, et see on seotud riigipõhiste soovitustega ja teiseks on see vabatahtlik. minu küsimus äh, volinikule kuulamiste käigus oli järgmine. mis juhtub siis, kui liikmesriigile on tehtud soovitus ja see liikmesriik ei taha sellist äh, abi, kui see on vabatahtlikkuse alusel, mis siis juhtub, mis on tagajärg? aga vastust ma saanud ei ole. Öeldi lihtsalt, et meie oleme valmis aitama. kokkuvõtlikult äh, see programm on nüüd ette valmistatud. ja teksti saab muuta septembri alguses. selline on siis üldraamistik programmi kirjelduses loomulikult on erinevad poliitikavaldkonnad, see on väga-väga lai, puudutab ärikeskkonda, haridust, rännet, erinevaid poliitikaid ja erinevaid äh, administratsioone, erinevad tegevused on abikõlbulikud, seminarid, konverentsid, koolitused, külastused, kokku sada nelikümmend kaks miljonit eurot, aitäh! suur tänu, härra Olbricht! kes sooviks sõna? kõigepealt härra Manka, palun. suur tänu, härra esimees! kõigepealt ma tahaksin tänada meie arvamuse koostajad, me oleme teiega täiesti nõus, struktuurireformid äh, on väga olulised ja mõnedes äh, riikides on väga suuri raskusi nende reformide elluviimisega ja sellepärast on väga oluline, et me keskenduksimegi äh, riikide üldvõimekusele nii struktuurifondide kui ka teiste majanduskasvu ja töökohti soodustavate fondide ülevõtmisel eriti Euroop-, selleks, et Euroopa Liidu liikmesriikides äh, rahade vastuvõtmisvõimet suurendada. võib-olla peaksime me tulema tagasi selle juurde, millest rääkisime juba juulis kaks tuhat viisteist, nimelt me nõudsime juba toona komisjonilt, et koostataks äh, aruanne selle kohta, kui suur on seni välja maksmata jäänud äh, kulukohustuste hulk viimasel kolmel aastal see ju mõjutab ka oluliselt ähm, äh, rahalist seisu paljude projektide puhul, kui me tahame, et liikmesriikide äh, suutlikkus kasvaks, siis peaks need riigid, liikmesriigid ühtlasi ka kohalikul tasandil äh, ja kodaniku tasandil sellele panustama. sest et ainult siis on reformid tegelikult võimalikud suur tänu, härra Mara Kall. Merci, president um.... suur tänu, juhataja. tõepoolest, ma arvan, et me saame töötada lähtudes sellest, mis meil olemas on, meil on siin arvamus, mille on koostanud regikomisjon ja ma arvan, et me saame siin kaasa rääkida, sada nelikümmend miljonit justkui tehniliseks abiks, aga tegelikult see nii ei ole. siin on ka sisulisi küsimusi, mis taustal rolli mängivad. millised reformid siin ikkagi küsimuse all on, mis mudelit me soovime saavutada mis äh, kohalduks siis äh, konkreetses liikmesriigis. siin me käsitleme ju põhimõttelisi küsimusi, see võib-olla ei ole otseselt sellega seotud, aga ma arvan, et äh, riigipõhiseid soovitusi peaks äh, suutma ellu viia, see ei ole struktuurireformi küsimus Euroopas. mil määral me võime vabaneda lähimuspõhimõttest ja piirata liikmesriike? võib-olla ainult konkreetsetel juhtudel, kus kasutatakse ressursse äh, ebatõhusalt, on dumpingpoliitikad ja struktuurireformid peaksid käsitlema ka neid teemasid. aga neid põhimõtteid siin paraku ei ole, minu arust. aga räägitakse privati-, erastamisest mõte on küll tore, aga me kõik suudame välja mõelda ka näiteid liikmesriikidest, kus on eramonopolid või erastatud monopolid, mis on palju hullemad kui riigi monopolid, mida me nii kergekäeliselt hukka mõistame. ja kohati need äh, riigipõhised soovitused on väga ühemõõtmelised. riigid, kus on puudujääk, eelarve puudujääk, siis on ette nähtud mingi menetlus, aga mitte riikides, kus on ülejääk ja kohati meeletutes kogustes ning äh, me ei ole kaalunud ka seda, kuidas rääkida konkurentsieelistest liikmesriikide vahel, mis tulenevad maksusoodustustest seda teevad ju Holland ja Iirimaa. seda kõike tuleks ka käsitleda struktuurireformide raames, mis aitaks meil jõuda ühise mudelini kõikide liikmesriikide puhul. aitäh. Euh, härra Maragall, euh, üks lause veel. tähendab, ma ütlen selgelt välja, me ei ütle kohe ei sellele mõttele et me ei toeta sellist tehnilist abi, me toetame seda, eriti kui sellega kaitstakse Euroopa lisandväärtust, et parandada struktuurireformide ebaõiget või ebatõhusat kasutamist. aga ma ei saa nõustuda selle suunaga, mis suunas see raport praegu liigub, aga igal juhul töötame veel selle kallal, aga see on teot-, seotud ka teiste aruteludega, mitmeaastane rahastusraamistik ja nii edasi. aga ilmselt käsitleme seda teemat veel ja jõuame hea lahenduseni. suur tänu! fiskaalse optimeerimise diskrimineerimise vastane võitlus see jah, asi on selles, et liikmesriigid tahavad seda, seda on näha ka seadusandluses ja see maksuotsuste süsteem aga mitte ainult, äh, rahvusvahelised ettevõtted ei tege fiskaaloptimeerimisega. näiteks põllumajandussektoris on näha ka fiskaalset optimeerimist, äh, mis äh, Euroopa ühisturul õõnestab konkurentsi. see võiks olla iseenesest täiesti eraldiseisev teema, võib-olla mitte eelarvekomisjoni jaoks, aga Euroopa Parlamendi jaoks laiemalt. härra Denanno, palun suur tänu, härra esimees, ega mul ei olegi midagi eriti lisada sellele, mida ütles härra Maragall. see raport äh, tegelikult äh, on väga oluline raport, äh, ei ole mingisugune suvaline arvamus, see on tegelikult küsimus selle kohta, kuhu Euroopa Liit äh, liigub, mida Euroopa Liit tahab, see on tõsine küsimus. kas me tahame eriti liberaalset Euroopa Liitu, nagu mulle tundub olevat arvamus täna või vastupidi, tahame me siiski natukene reguleeritumat mudelit, mis aitavad kodanikel lihtsamini leida oma kohta selles liidus tõukefondid, äh, see on põhimõtteline küsimus, me ei räägi siin äh, vormilistest, vaid sisulistest probleemidest ja see tähendab seda, et täna tõesti jah, tuleb liikmesriike aidata, kui nad äh, lisaabi vajavad, aga tegelik küsimus on selles, millist mudelit me tegelikult taga ajame ja ma arvan, et meie huvides Euroopa Liidul oleks tõesti nendest asjadest rääkida, härra Maragall Äh, rääkisin fiskaaleelarve sektorist, aga sotsiaalses sektoris on täpselt samamoodi, me oleme komisjonist oodanud äh, kogu aeg vastust, et kuhu nad lõpuks tahavad jõuda. Äh, selles on see küsimus. milline mudel ja milline on see kõige parem mudel, küsib härra esimees. härra Tõnan, no see on poliitiline asi, härra esimees. kas kõige parem mudel on see, kus kasvumäärad on kindlad või on see selline mudel, kus äh, avaliku sektori rahalised vahendid on äh, tasakaalus või on see selline, mis tagab täistööhõive? jah, hea mudel on selline, mis äh, tagab kõik need aspektid ja sellist mudelit meil ongi vaja Euroopa jaoks. rohkem sõnasoovijaid saalis ei ole, võib-olla härra Olbrit tahate kokku võtta? ma arvan, et siin on kaks aspekti, mida tuleks mainida küsimus mitte ainult liikmesriikides, vaid piirkondades ja linnades. ka nemad saavad kasutada seda programmi, aga vastavalt komisjoni infole ainuke võimalus, kuidas linnad või piirkonnad saavad seda teha, on minna valitsuse vahendusel, pöörduda komisjoni poole. ja kuna liikmesriikidel lubatakse seal osaleda, siis saab seda kohaldada ka piirkondlikul tasandil ja teiseks, me kõik oleme ju natukene üllatunud, sellepärast et programm ei puuduta sisu. sisu juba toimib riigipõhiste soovituste kaudu, see on meil olemas. riigid on saanud soovitused, mis muudatusi tuleks ellu viia ja vastavalt mis mudelile. ja see juba, töö käib, see ei ole midagi uut aga nüüd äh, me räägime sellest, et kui riik saab soovituse, siis nad saavad kasutada Euroopa raha, et seda ka ellu viia. aga härra juhataja, võib-olla me peaksime seda kasutama, et öelda, et see ei puuduta ainult raha, tehnilise abi toetust, vaid äh, see tekitab ka küsimusi. mida liikmesriikidele siis välja pakutakse ja milleks seda raha kulutatakse, milliste muudatuste elluviimiseks. seda selles dokumendis ei käsitleta, see dokument on äärmiselt tehniline, võite saada raha vastavalt riigipõhistele soovitustele struktuurireformi läbiviimiseks. dokument käsitleb seda, kuidas raha saada, kui palju, vabatahtlikkuse alusel ja nii edasi. aga kohe tekib küsimus, nagu härra Maragal ütles, hea küll kas on üks mudel, mitu mudelit, aga need soovitused siis, millised soovitused liikmesriikidele tehakse, kes seda mudeli väl-, kes selle mudeli välja pakub? võib-olla saame lähtuda sellest eh, tekstist ja süübida selle põhjal natuke paremini ka sisusse see juriidiline tekst puudutab ainult raha, tehnilist abi ja nii edasi, aitäh. härra Olbricht, aidate meid äkki? aitate meil tulla välja sellest äh, pidevast äh, kõhklusest, äh, mis kaasneb selliste teadaannetega, see oleks väga kena. sest et tegemist on ju komisjoni soovitusega. ja oleks kena, kui need soovitused, nende eest võetaks ka poliitiline vastutus. meie peaksime siin ainult juriidiliselt justkui nagu äh, kinnitava templi alla panema, härra Olbricht. härra esimees, mina isiklikult äh, kui mind pandi arvamuse koostajaks, äh, alustasin, võtsime alustuseks ette Poola öö, äh, riigipoolsed soovitused sellepärast et ma tunnen oma riiki kõige paremini ja seega oli esimene kord, kus ma selle asjaga kokku põrkasin. ausalt öeldes need pole väga üldised need soovitused, pigem tehnilist laati ja seega küsimus, kas riigipõhised soovitused eh, võivad käivitada struktuurireformi või keskenduvad ainult haldussuutlikkusele, sellele küsimusele tuleb leida vastus. kui me räägime ainult haldussuutlikkusest, siis on asi hoopis teistsugune, kui hakata rääkima struktuurireformist haldussuutlikkus, hea küll, jah äh,, see on, see ongi tehniline asi, aga kui me räägime struktuurireformist, siis on asi hoopis teistsugune. ja kui lubate, kui seda kõike tehakse vabatahtlikkuse alusel, siis loomulikult ei ole kellelgi kohustus neid soovitusi jälgida. ja see abi võib-olla töökursis leiame me mõningad äh, vastused nendele täna tõusnud küsimustele. no räägime asjast uuesti esimesel septembril. muudatusettepanekute tähtaeg selle arvamuse puhul on kaheksas september kell kaheksateist null null. ja arvamus tuleb äh, kümnendal, üheteistkümnendal oktoobril vastuvõtmisele meie komisjonis ja Regis on novembris kaks tuhat kuusteist see asi lõpphääletusel ja täiskogus kunagi hiljem. proua Kardia saab alla, aga nüüd AKV ja Euroopa Liidu suhete tulevik. Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani saarte riikide palun. Caribe Pacifico ja es una, una región jah, tõepoolest Aafrika-Kariibi mere Vaikse ookeani piirkond, see on üsna suur piirkond, aga me võime ka Aasia samasse patta panna, kui soovite. Äh, selle arvamuse saame, saadame Arengukomisjonile tulevaste suhete osas, vaatame ka eelarvelisi küsimusi kahe tuhande kahekümnenda aasta järel kaks tuhat kakskümmend on see, millal praegune kokkulepe lõpeb. ja samuti on see ka mitmeaastase finantsraamistiku lõppaeg, seega on see suurepärane võimalus äh, lõpuks liikuda ka Euroopa Arengufondi poole, mis jääb äh, eelarvest välja ja mitmeaastasest finantsraamistikust välja, seega edaspidi saab selle ehk äh, eelnevaga liita see on äh, lausa ajalooline võimalus parlamendile, me oleme alati pooldanud seda, et äh, see kaasataks mitmeaastasesse finantsraamistikku, sest äh, siis saaks seda raha paremini kasutada, sidusamalt kasutada erinevate fondide vahel, erinevate poliitikate vahel, mida sellest rahastatakse oleme seda rääkinud ka teiste eelarveliste fondide kohta, aga see tege-, praegu on tegemist kõige vanemaga nendest fondidest, kõige suuremaga ja selline kattumine ja finan-, selle vahel, kuidas AKV kokkulepe ja mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe üheaegselt lõpevad, annavad meile suurepärase võimaluse. arvamuses palun komisjonil kaaluda seda, et eelarvesse kaasatakse ka Euroopa Arengufond ja kui nad seda tega-, teha kavatsevad, siis peaksid nad esitama meile ka vastava teekava et erinevad fraktsioonid saaksid selle kallal ka töötada. kui me keskendume eelarvelistele aspektidele, siis saab rääkida veel Aafrika abifondi arvamuses kajastub äh, see teema samuti, toetusi ei tohiks äh, praegustelt fondidelt ära võtta samuti olen rõhutanud äh, vaesusevastast võitlust oma arvamuses ja see on üks äh, Euroopa Liidu põhieesmärke. ja selle abil saame ka näiteks rändeküsimusi tõhusamalt lahendada, see on, rändeküsimus on probleemiks üle kogu maailma praegu ning lõpetuseks sellest teemast räägime me sageli, toetused ja uued vahendid see on äh, väga hea võimalus, me saame kombineerida toetused ja äh, abivahendid ja selle abil saame parandada seda, äh, mida me Euroopa raha eest saame, investeeringuid saame parandada selle eest, aga samas ei tohi kaotada toetusi ja neid lihtsalt asendada muude finantsvahenditega. igal projektil on omad erinevad vajadused ja seega tuleb neid kõiki ka arvesse võtta erinevate vahenditega, mida erinevates programmides kasutada saaks. mis puudutab uusi vahendeid, algatusi või uusi ideid investeerimisvahenditeks Aafrikas, näiteks Junckeri plaani või midagi seesugust, siis eh, jah, see võib olla hea, aga ilmselgelt peab komisjon lubama parlamendil eh, sellistes otsustes eh, osaleda. suur tänu kui tõesti Aafrika jaoks ka kujundatakse selline Junckeri plaan, nii nagu proua Mogherini ütles eelmisel nädalal, on äh, ilmselt arvata, et see tuuakse Euroopa Liidu eelarvesse ja kuidas siis äh, rände temaatikaga tegeleda, kui meil ei ole võimalusi selleks, et selle rände allikaid ja põhjuseid eemaldada Aafrika rahastu puhul peaksime me keskenduma sellele, kuidas Aafrikal oleks võimalus oma kontinendi riike toetada ja arendada. ja nagu te ütlesite täiesti õigesti, peame me omavahel Euroopa Liidu eelarve ja arenguabi eelarve võtma vaatluse alla, vahearuanne no ma pean provotseerima siin natukene, Euroopas on praegu selline äh, olukord, et siin midagi iluoperatsioonidega enam ei päästa. kas keegi soovib sõna selles punktis, millest proua Kardia Sabal rääkis? mitte keegi. see tähendab seda, et teid toetatakse ühehäälselt. viisteist juuni, räägime asjast uuesti, kahekümne teisel juunil keskpäeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. üheteistkümnendal juulil võtame proua Karja Sabal sõna siis teie raporti osas täpsemalt hääletusel ja kolmekümne esimesel augustil ähm, hääletab äh, arengukomisjon. härra Ali, kas te olete valmis meile rääkima nendest vahenditest, mis aitavad võidelda hinnavolatiilsuse vastu põllumajandusturgudel. ja me tahame võidelda tegelikult mitte ainult hinnavolatiilsuse vastu, vaid ka selle eest, et talumehe töö teeniks ennast ära. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, hinna kõikumine on mis tahes põllumajandustoote turul tavaline nähtus kuid kui hinnakõikumised on ootamatud või suured, äh, siis võivad need äh, tarbijate toiduga kindlustatust äh, mõjutada negatiivselt ja samuti mõjutada negatiivselt ka tootjaid ja kogu riike. viimasel ajal on maailmaturus nähtud mitmeid suuri hinnakõikumisi toodetes, toodete hindade puhul. toiduained on jõudnud kõrgemas kõr,, kõrgemasse, toiduainete hinnad on jõudnud haripunkti oleme näinud maailmaturul äh, suuri hinnakõikumisi, aastal kaks tuhat kaheksa su-, ja selle suvel jõudsid hinnad haripunkti ja järgneval kuul langesid dramaatiliselt. täna on toiduhinnad äh, samuti väga volatiivsed, volatiilsed. selline olukord turul võib tekitada äh, ohtu maailma toiduga kindlustatuse olukorrale. samal ajal suurendab volatiilsust ka muud äh, makromajanduslikud äh, tegurid, juriid-, seadusandlik keskkond, ja see, kuidas äh, mõjutab põllumajandustoodete turgu, ähm, hinnakõikumine turul. lisaks sellele võivad hinna volatiivsust mõjutada äh, ülemaailmsed äh, sündmused ja ka energiahinna, väetiste hinna kõikumine, intressimäärade muutumine, seda silmas pidades äh, on meie ettepanek eelarvekomisjonile see, et Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Komisjonile esitatakse ettepanek, kuna nemad on äh, vastutav komisjon ja me palume meie arvamust äh, arvesse võtta. esiteks rõhutame, et Euroopa Liit on maailma su suurim äh, põllumajanduslike toiduainete importija ja eksportija ja maaelu arenguprogrammid ja ÜPP aitavad tagada, et äh, ühisfondid ja talupidajate sissetuleku stabiliseerumine siiamaani ei ole neid õnnestunud toetada. teiseks on vaja paremat sünergiat äh, ÜPP ja teiste Euroopa Liidu poliitikate vahel, eriti energiapoliitika, veega varustatuse poliitika, ökosüsteemide poliitikad ja mägiste ja raskesti ligipääsetav, ligipääsetavate alade poliitikate vahel. samuti tuleb kaitsta põllumajandustootjate sissetulekut erinevate riskihaldusvahendite abil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend eh, ÜPP reformiga on eh, stabiilsuse tagamine ette nähtud. põllumajandustoodete hinnavolatiivsus eh, saab parandada ka Euroopa-ülese seiremehhanismi loomisena. suur tänu, härra Ali. kes soovib sõna selles osas, mida ütles härra Ali? Me pardonnera, monsieur Donano. härra Donano. jah, hästi, aitäh, härra esimees. tahtsin omalt poolt öelda ainult nii palju, et härra Ali arvamus on äh, tõesti õige tooniga. Need on tõesti need probleemid, millega meie põllumajandus täna on silmitsi ja hindade kõikumine on tõesti väga tõsine teema täna ei saa me enam kuskilt kõrvalt äh, seda vaadata. hinnastabiilsus tootjatele on äh, tänaseks saanud tõesti äh, ülioluliseks küsimuseks. põllumeheks olemine täna on tegelikult ris-, riskile minek. kõigepealt poliitika, kliimaküsimused, terve rida välistegureid, mis mõjutavad nende tööd ja see tähendab seda, et sissetulek ei ole kunagi kindlustatud ja see tähendab seda, et Euroopa Liit peaks äh, tegema tööd äh, selleks, et äh, põllumeestele sissetulekut tagada ja härra Ali seisukohad on täiesti õiged. et mulle meeldib ka see, et siin on viidatud spekuleerimise vastasele võitlusele. toiduainetega spekuleerimine on minu meelest ääretult skandaalne, kuidas see on üldse võimalik? ja see arvamus on tõesti väga huvitav ja suund on täiesti õige, seda on võimalik veel natukene rihtida, aga põhimõtteliselt läheb see absoluutselt vastu, kooskõlla sellega, mida meiegi arvame, härra Kölmel. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada arvamuse koostajat härra Alid selle arvamuse eest. põhimõtteliselt me oleme ilmselt kõik nõus sellega, et suunavõtt on õige, kuid ma tahaksin siiski tähelepanu juhtida ka sellele, et tuleb olla tähelepanelik me ei tohiks äh, tekitada sellist olukorda, kus me praegu kivisse raiume midagi, mis jääbki paika. sest et kui me eelarvet praegu vaatame, siis väga suur osa meie eelarvest läheb juba täna põllumajandussektorisse. ja tõesti tuleb mõelda, et kas pikaajaliselt peakski see nii jääma. eelmises punktis rääkisime me just ju ka sellest, et äh, ka teisi riike peaksime me aitama toestada, eriti Aafrika riike, äh, toestada neid selleks, et nende konkurentsivõime suureneks, peame andma nendele riikidele ka võimaluse oma tooteid eksportida. ja loomulikult esialgu on äh, nendeks ekspordiartikliteks peaasjalikult põllumajandustooted ja seega kui me meetmeid vastu võtame, ei peaks me keskenduma turgude sulgemisele, vaid pikaajalistele meetmetele, millega jah, on võimalik äh, talunikke täna aidata kohe, aga millega on ka selge see, et selline abi piiramatul kujul ei ole enam võimalik Nemad peavad samuti panustama konkurentsivõimekuse tõstmisele, sest et muidu me raiume kivisse asju, mis kiiresti tegelikult muutuvad. me teame, et kui selline abiprogramm sisse tuuakse, siis kümnendi pärast ei julge keegi enam sellele lõppu teha, nii et me peame mõtlema ka konkurentsivõimele turgude kontekstis. suur tänu, härra Pööge! suur tänu, härra esimees! ka mina tahaksin toetada seda, mida meie arvamuse koostaja täna ütles. jah, praegu on tõesti tegemist traagilise olukorraga, eriti traagilise olukorraga, aastaid pole me sellist asja näinud. ikka ja jälle eh, hinnad kõiguvad on eh, põua ja vihmaperioodid, mis on loomulikult oluliselt mõjutanud eh, põllupidajaid, põllumajandustooted, on äh, hinnad ka varem äh, kõikunud, jah, see on tõsi, aga seekord räägime me sellisest ulatusest, mida varem pole nähtud ja see tähendab seda, et tegemist on ilmselt väga suure struktuurse muutusega, mis meil ees seisab ja küsimus on selles, mida siis üldse põllumajandussektori ja selle teatud osadega teha. ja ma arvan, et siin on kaks olulist punkti tänases arutelus, ma olen nõus härra Tänan-, Tänan-, Tänanoga täna Eh, jumal tänatud, eh, pean ma ütlema, on meil eh, praegu Euroopa eelarves ette nähtud sissetulekutoetus Euroopa talunikele, kujutage nüüd ette, need väljamaksed, mis on ju seotud teatud tingimustega, mida ühiskonna, ühiskond nõuab, neid, neid ka ei oleks. üle poole paljudest keskmise suurusega talunike sissetulekust on, äh, sõltub nendest toetustest. kui neid toetuseid ei oleks, siis nad oleks ammu juba põlvili ja pankrotis. ja, ja me pea, tõesti peame mõtlema sellele, mida teha äh, praegustes, äh, praeguste arengute kontekstis. praegu vett ja maad jääb järjest vähemaks. ja see tähendab seda, et ka väga paljude talunike öö, võimalused vähenevad, siin ei ole midagi positiivset oodata nende saagikuse osas näiteks ja see tähendab seda, et me peame loomulikult rääkima sellest, kuidas üldse põllumajanduspoliitikat tulevikus teha. kui me räägime aga sellest ka arengupoliitika kontekstis, siis ma tuletaksin meelde, et Euroopa kaubanduspoliitika ei ole siin süüdi meil on juba ammu eh, ju see strateegia Everything but arms, eh, kõik peale relvade, me oleme kõige vaesemate eh, arenguriikidega selles osas kokku leppinud, aga see tähendab ka seda, et struktuurid peavad olema selle jaoks paigas ja ka siin on meil arengupoliitika strateegias mida me ju oma rahadega rahastame, esitama küsima, et kas need süsteemid on õiged ja strateegiad. väga paljud siin äh, kojas äh, ei ole rahul ka nende arengu äh,, väga paljud inimesed ka siin kojas on seda öelnud, et miks inimesed äh, lahkuvad nendest riikidest, sellepärast et need riigid on vaesed äh,. ja kui meie siin, meie rikkad oma raha kandivad kogu aeg Panamasse ja kuhugi sinnakanti, siis see on ju ka sellega seotud. ja komisjon, neile ka küsimus, jah tõesti, konkurents on äge praegu põllumajanduses ja on äh, tekkinud ebatasakaal ja selles osas on äh, ka täiskogu juba võtnud seisukoha, kõigepealt on toiduahela äh, sektoris öö, väga tugev konkurents, kus öö, tegelikult öö, kaheksakümmend protsenti eh, sissetulekutest eh, läheb eh, jaekettidele, edasimüüjatele ja kakskümmend protsenti jääb siis tootjatele. tulemuseks on see, et nõudlusele keskendumine tuleb võtta kirbule, kas tegemist on täna veel sotsiaalse turumajandusega või ei ole hoopis olukord nii, et äh, väga paljud äh, väiksemad tootjad äh, alluvad suurtele kettidele. kui sõlmitakse näiteks leping hinna kujundamise kohta kuueks kuuks, selliseid näiteid on, ja tuleb kuue nädala pärast keegi ja ütleb, et kuule, kuule, tingimused on muutunud, täitsa suva on mul sellest, turg on muutunud, täna ei saa sa enam ühte eurot, nii nagu kokku leppisime kuue nädala eest, vaid kaheksakümmend senti niimoodi käivad asjad praegu öö, äh, sektoris ja see loomulikult öö, äh, tähendab seda, et tõsiseltvõetava äriga ei ole siin enam mitte mingit pistmist. loomulikult eriti öö, äh, raske on praegu värskete toodete turul ja praegu Äh, on äh, minu jaoks, tarbija jaoks on ju täiesti ükskõik, kas seda piima müüakse rohelisest või sinisest pakist. Äh, mind huvitaks ikkagi see, et talunik saaks õiglase hinna selle eest ja need on need küsimused, millele me peaksime mõtlema. kas Euroopa seadusandlus kas seda rakendatakse õigesti või ei, või on siin vaja asjadest veel rääkida. sest see, et praegused suhted turul on äh, ei ole terved ja lõppkokkuvõttes lõpptoode võrreldes sellega, mis varem, mis ta varem maksis, on täna küll jah, väga odav ja see on tarbijale kasulik võib-olla, aga tervele ketile kui sellisele kokkuvõttes kahjulik, aitäh. suur tänu, härra Ždehovski. lugupeetud juhataja kõik eelkõnelejad tegelikult võtsid juba minu nimel sõna, nii et eh, selline konstruktiivne atmosfäär, ma ei tea, kas see soodustab uusi mõtteid või on meil siin tekkinud omavaheline telepaatia, aga põllumajanduse stabiilsus, need, kes teie hulgast on piibliga tuttavad, teavad, et olid seitse head aastat ja seitse halba aastat ja ainult seitse viljakat aastat et mm, see on ju naeruväärne. kui me tänapäeval vaatame põllumajandust, siis meie riigis on kakskümmend kuus aastat olnud üsna hea põllumajandus kui põllumees läheb pankrotti, siis sellepärast, et ta võttis mõne halva laenu või tal ei olnud piisavalt majanduslikke teadmisi, aga mitte sellepärast, et ta ei saanud abi või toetusi. Euroopa Liidu toetused põllumeestele on väga tõhusad. aga praegu on meil hoopis teistsugune küsimus. mis on meie strateegia viieteistkümne aasta valguses? ma ei tea, kuidas põllumajandus äh, muutub aastaks kaks tuhat kakskümmend, see ei ole oluline, sest muudatused on ainult osalised. aga milline on põllumajandus pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend, sest praegused meetmed peavad liikuma selles suunas, põllumeeste konkurentsivõime, loomulikult aeg-ajalt keegi ikka pankrotti läheb, mina tegin kümme aastat äh, äri ja ma olin pankroti äärel kolm aastat, kuna mul ei olnud äh, aimugi sellest, mida ma tegelikult teen. Toomas Pakk ja tuntud kingatootja läks äh, kolm korda enne pankrotti, kui ta oma megatehased ehitas. aeg-ajalt me kurdame selle üle, keegi siin ütles, et loomulikult on üleujutused, põud, me oleme sellega kursis, aga ma ei taha et maapiirkonnad ja põllumajandus on kuidagi eraldiseisev. jah, põllumajandus on ainult äh, asja üks külg, aga siin on oluline näiteks ka keskkonnaharidus. põllumehed pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend peaksid suutma luua mingit lisandväärtust. näiteks majutust oma farmis või põllumajandusettevõttes, mõnes piirkonnas see töötab väga hästi. ja see oleks minu panus sellesse arutelusse, sest äh, me ei saa investeerida nii suuri Euroopa summasid põllumajandusse pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend, me peame keskenduma innovatsioonile ja mm, teistele olulistele valdkondadele Euroopa Liidus, aitäh! suur tänu! härra Kusmiuk saab sõna ja tunnustan teda sellepärast, et temast on saanud põllumajanduskomisjoni aseesimees. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada härra Alid äh, selle arvamuse eest, äh, nagu paljud teisedki ütlesid, äh, arvan ka mina sellel arvamusel, et see on väga ilusti kirjutatud raport. mõnda aega juba on olnud põllumajandussektoris olukord väga raske. põhimõtteliselt sellest hetkest peale, kui Venemaa sanktsioonid kehtestas ja seega on toiduainete sektoris olukord mitte ainult tõsine, vaid traagiline. eriti raske piima- ja sealihaturul. see on tegelikult põntsu andnud kõikidele liikmesriikidele, nii noortele või uutele kui ka nii-öelda vanadele liikmesriikidele ja ma arvan, et sellepärast on ka väga oluline, et see arvamus äh, äh, peaks ka omalt poolt panustama sellele, et kuidagi praegune olukord äh, paraneks. finantsvahendeid, mida kasutatakse, jah, nendest me võime pikalt ja laialt rääkida, aga ma loodan, et me ei räägi nendest liiga kaua. põllumajandussektoris ma loodan, jõuame me ka kokkuleppele, et ühtse põllumajanduspoliitika vahendeid oleks võimalik suunata rohkem nendele turgudele, kus praegu on raskused kõige suuremad. ja kuivõrd ma olen ka põllumajandussektori liige, siis ma loodan, et äh, te le-, et ma leian siin ka teie seas mõistmist meie komisjoni probleemidele. ja teine asi, terve rida instrumente võiks siin tulla kõne alla mis võiksid otse minna siis talunikele. aga on ka meetmeid, mis on ette nähtud ühistutele, kuid väga vähe on selliseid vahendeid, mis äh, äh, konkreetselt üksikule talunikule lähevad ja ma arvan, et selles osas peaks veel tööd tegema. Euroopa põllumajandus on tõesti täna äh, läbi elamas väga kibedaid aegu ja suured ootused on meie põllumeestele, selle, seda ma tahaksin ka mainida. reeglid, mis me oleme seadnud meie põllumeestele, on, on väga suured, need on ka väga kulukad meetmed, näiteks loomatervishoiu küsimused lisaks sellele aspektid nagu näiteks kliima soojenemine ja nii edasi teisalt äh, tarbija poolelt, nõudluse poolelt äh, on, on hinnasurve väga suur ja ei näita, näidata üles äh, mõistmist meie põllumajandustootjate suhtes ja olemegi seega nii-öelda kahvlis, ühelt poolt nõutakse järjest rohkem põllumajanduselt, mis hinda suurendab ja tõstab kogu aeg tootmishinda, aga samas ei, ei saada poes seda hinda küsida tarbijate käest. suur tänu, härra Maragall. Mm, aitäh. teen tõesti väga lühidalt, ma ei ole siin variraportöör. ja ma ei ole ka mingi põllumajandusekspert, kaugeltki mitte. aga tahaksin vastata kolleegidele, konkreetsemalt härra Talanõvele ja härra Pörgesele tundub, et meie arusaam vabast turust avaldab ka mõju. on tegemist võib-olla monopolida, mida soovitakse või olikopoliga, ostjate monopoliga, aga see nõud-, tootmiste põhine monopol saab kaasata Euroopa toetusi hindade määramisel. eelarve on neile tuttav. ja nad arvestavad sellega. ja teisel pool on inimesed, kes on järjest nõrgemas positsioonis ja seega me peame kogu aeg reageerima eriolukordadele ja see mõjutab turgu ebaausalt. ütleme ausalt, me nimetame asju ikkagi õigete nimedega. see tähendab siis seda, et meie arvame, et me aitame tootjat. aga tegelikult kogu selle abi konfiskeerib ostja, tarbija. suur tänu, härra Maragall, härra Kristoforu. Πιστεύω ότι ορθά suur tänu, härra esimees, minu meelest on täiesti õige see, et Euroopa eelarve põllumajandussektorisse abi annab, ega meie ei ole siin Ameerika Ühendriigid, kes äh, sellest üldse ei huvitu aga tegelikult on niimoodi, et Euroopa Liidus on liikmesriigid väga erinevad, on riigid, kes on tõesti sõltuvuses põllumajandusest rohkem kui teised ja meie rahastamine peaks olema sihipärane. on riike, kellel on teatud toodete puhul eelised, teistel selliseid eeliseid ei ole ja see tähendab seda, et eelarve peab olema konkreetselt äh, suunatud teatud äh, riikidele, kellel on konkurentsivõimelised, äh, võimeline toodang, neid ei tohiks jätta abita. meil, minu koduriigis on põllumajanduse osa vähenenud, aga meil on teatud eelised teiste ees ja neid eeliseid tuleks hellitada selleks, et me saaksime jääda konkurentsi ja sellest oleks kasu Euroopale ja teistele riikidele ju ka ei piisa ainult sellest, et äh, nelikümmend viis protsenti äh, e-, Euroopa Liidu eelarvest läheb põllumajandusse. sellel ei ole mingisugust mõtet, kui seda raha ei suunata sinna, kus sellest on kõige rohkem kasu Venemaa embargo on tekitanud väga tõsiseid probleeme ja mingil hetkel tuleb hakata mõtlema sellele, mis teha nendega poliitiliselt, aga ka majanduslikult mõeldes. sest lõppkokkuvõttes on ju niimoodi, et embargo ja see on minu seisukoht, aitab praegu kõige rohkem Venemaad. Nemad peavad nüüd ju oma põllumajandussektorit äh, üritama upitada ja välja arendada kõrgemale tasandile ja nende lõpuks on nad põllumajanduslikus mõttes äh, sõltumatud. ja neil ei olegi enam seda Euroopa Liidu toodangut vaja jah, me võime ainult poliitilisest vaatevinklist lähen-, läheneda Venemaale minugi poolest, aga sellega me kahjustame ainult meie põllumajandust, aitäh. jah, põllumajandussektor on eriline. ja kindlasti on ühtne põllumajanduspoliitika ka eriline. ja te-, ja on täiesti selge, et ühtne põllumajanduspoliitika ei teeni oma eesmärki äh, Ameerika talunike sissetulekud on oluliselt tõusnud viimastel aastakümnetel, aga Euroopa talunikud on oluliselt kaotajaks jäänud. ühtne põllumajanduspoliitika on tegelikult võimalus liikmeriikide jaoks, liikmesriikide jaoks teatud sissemakseraha tagasi saada. see on täielik absurdsus meie tahaksime ju, et Euroopa poliitika teeniks teisi eesmärke. Euroopa suunab äh, vahendeid sinna, kuhu neid ei ole vaja. suunatakse lisaabivahendeid sinna, kus hinnad on niikuinii äh, kõrged. ja, või toetame äh, neid tegelikke monopole, jaekette ja, ja anname abi justkui talunikele, mille siis sööb ära tegelikult tarbija lõpuks hinnasurvega, nii et tõesti ühtne põllumajanduspoliitika tuleb luubi alla võtta. suur tänu, härra Lii, selle raporti eest, arvamuse eest, vabandust, kindlasti tuleks leida mingisugused nii-öelda kindlustussüsteemide moodi lahendused, mis on kasutusel Ameerika Ühendriikides, aga me peame mõtlema ka tootmismahtudele. hinnad on kukkunud sellepärast, et väga paljud tootjad on tootmismahte suurendanud, näiteks piim teatud riigid, Iirimaa ja Holland, äh, hakkasid mingil hetkel tohutult äh, rohkem tootma. ja loomulikult, kui pakkumist on rohkem, siis hinnad kukuvad. nii et võib-olla tuleks leida vahendeid, äh, millega oleks võimalik reageerida ka tootmismahtude osas, et oleks võimalik toota vähem, et hinnad hakkaksid jällegi tõusma sest praegu me oleme olukorras, mis eh, ei ole kestev. tootjad ei saa lõpmatuseni eh, eh, toota kahjumiga. loodusseadus on selline. aga võiks tekkida selline olukord ja tulemuseks on võib-olla ka see, et kõige paremad, võib-olla kõige edukamad nendest loobuvad tootmisest, sellepärast et nendel ei ole enam mitte mingisugust motivatsiooni seda teha kahjumiga. nii et meil peaks olema selline mehhanism, äh, mis äh, viiks selleni, et äh, pakkumine turul väheneks. ja et see oleks nii üle terve Euroopa. see ei ole loomulikult lihtne ülesanne, aga selles suunas ilmselt tuleb mõelda. on sektoreid, kus on olukord natukene parem, näiteks sealihasektoris kaks kuud umbes on karkass kokku ostnud metsikult Hiina, üks kolmkümmend on praegu kilo pealt hind kauaks see nii jääb, ei tea. Äh, siin ilmselt on ka hindade kukkumise ehk siis volatiilsuse võimalus suur. nii et härra Ali pani kokku selle arvamuse, millest me kõik mõtleme, pea, põhiraportööriks on proua Delae, on ju? hindade volatiilsuse kohta. kahekümne kolmanda juuni keskpäeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. eelarvekomisjon hääletab esimesel septembril ja põllumajandussektor, põllumajanduskomisjon võtab äh, vastu oma arvamuse oktoobris ja detsembris on asi täiskogus. härra Dupre ja härra Ali. Äh, härra esimees, palun andke härra Alile võimalus ka lõppsõna öelda. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Suur tänu. Ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sel teemal sõna võtsid. Tegemist on tundliku ja laia teemaga. See hõlmab kõiki sektoreid ja põllumajandust ei saa käsitleda eraldi seisvana ülejäänud majandusest samal ajal me oleme teadlikud sellest, et äh, üleilmses skaalas äh, põllumajandust toetatakse. ma arvan, et see on õige poliitika. me peame kõik pingutama selle nimel. ja see on õige poliitika ka Euroopa Liidu jaoks tervikuna. aga me ei saa suhtuda põllumajandusse samal viisil kogu aeg, me ei saa vaadata seda ainult majanduslikust perspektiivist, sellepärast et põllumajandussektorit ei mõjuta ainult majanduslikud kasumid ja kahjumid ja kõik ei sõltu õigetest dokumentidest ja reeglitest, sellepärast et see sektor sõltub ka loodusest ja ilmast ja seda tuleb ka meeles pidada oluline on, et meil on äh, toimivad meetmed, et kõiki protsesse reguleerida. ma tutvustasin eelnõu ettepanekuid, mille kaudu ma olen soovinud jõuda tasakaalukate suunisteni, kui ma suhtlen ka põllumajandus- ja majandus, maaelu arengukomisjoniga. me oleme valmis selle dokumendiga edasi töötama selleks, et Äh, pakkuda selgemat äh, nägemust äh, meie komisjoni nimel ja suur, loodan, et arvestatakse kõikide märkuste ja analüüsidega, mida kolleegid tegid. suur tänu. võib-olla peaksime rääkima ka konkurentsiõigusest. on ju selge see, et tootjad peaksid suutma ära eluda ja tootjaühendused äh, peaksid saama rohkemat kaalu siiski tarbijaorganisatsioonide ja jaeorganisatsioonidega võrreldes. kui äh, naftatootjad kokku tulevad äh, ja vähendavad äh, naftamahtu niimoodi, et kahekümne kaheksalt dollarilt tõuseb barreli hind viiekümne dollari peale, siis võiks olla ju võimalik ka piimaturul, miks me ei võiks selliseid tootjaühendusi selliselt äh, motiveerida. raskusi on tõesti paljudes sektorites väga palju. nüüd äh, proua Kardjasepall, kas te olete valmis asendama proua Moodit? nimelt äh, järgmine punkt on valitsusväliste organisatsioonide Euroopa Liidu eelarvest rahastamisega seotud eelarvekontroll Eh, suur tänu. nagu te õigesti ütlesite, proua Moody siin täna ei ole, et tutvustada seda arvamust. tegemist on arvamusega eelarve kontrolli komisjonile ja üritan anda endast parima, et teda asendada. selles arvamuses me vaatame Euroopa Liidu äh, eelarvest rahastamist vabaühenduste puhul. ja proua Moody tahab rõhutada seda suurepärast tööd, mida valitsusvälised organisatsioonid teevad. Nende roll on määrava tähtsusega poliitikate kujundamisel. mitte ainult äh, nende poliitikate kujutamisel, kus vabaühendused on tavapäraselt olnud kaasatud, neid valdkondi on palju, haridus, kultuur, keskkond äh, vabaühendused tegelevad kõikides valdkondades ja Euroopa Liidu poliitika valdkondades. ei ole mingit äh, selget ühest juriidilist mõistet, mis on üldse valitsusväline organisatsioon ja seetõttu ei ole lihtne analüüsida, kui suur hulk Euroopa Liidu eelarvest läheb äh, nende organisatsioonide rahastamiseks. ning äh, see tulemustele suunatud eelarvestamine, mis meil praegu on, võib-olla näeb ette teatud indikaatorite kasutamist, et tuvastada, milline on vabaühenduste roll. üks pidevalt esile kerkiv teema, mitte ainult vabaühenduste puhul, vaid üldse Euroopa Liidus, puudutab keerukust. kõik need dokumendid, mida tuleb täita, need kõik on väga äh, keerukad, seega proua Moody soovib, et äh, rahastusele ligipääs oleks lihtsam ning et siin toimuks ka ühtlustamine. aga tundub, et komisjon täpselt selles suunas liigub ja see on hea. me peame lihtsustamist äh, parandama ja siis paar märkust ka minu poolt. see puudutab ka muid eelarvevaldkondi, osasid asju on siin juba ka käsitletud kaasrahastus kõrge määr, mitte ainult vabaühenduste puhul. aga vahel on oluline kaasrahastus ja vahel see tähendab, et nad ei saa osaleda Euroopa programmides. seega proua Moody ettepanek on see säte läbi vaadata. see ei peaks olema kõrgem kui kakskümmend protsenti. ja kaasrahastuse puhul mainitakse ka ühte teemat, mida komisjon ei ole veel kinnitanud, nimelt äh, selline süvitsi minevam uuring. me võime kaasata vabatahtliku tegevuse annetused äh, mitterahalised annetused, see võib kohati vabaühendustele probleeme põhjustada. vahel peavad nad raha kiiresti ära kulutama, et sellest mitte ilma jääda. ja alati see ei ole tõhususega kooskõlas. ja seetõttu proua Moody on teinud mitmeid muudatusettepanekuid ning äh, ja loomulikult neid, nendest saab välja töötada ka kompromissettepanekuid. suur tänu ja nüüd proua Vana. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada proua Moodit proua Karja Sabali vahendusel. suur tänu selle arvamuse eest valitsusväliste ähm, organisatsioonide rahastamise kohta, see on väga tähtis teema minu meelest, nii nagu kolleeg täiesti õigesti ütles, äh, on valitsusväliste töö tähtsus palju suurem kui selle eelarveline tähtsus. ja valitsusvälised organisatsioonid äh, ei ole mitte ainult kasulikud meile, parlamendisaadikutele, vaid aitavad ka tegelikult Euroopa Liidu eesmärke täita, näiteks nagu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strate-, strateegia eesmärke ja toovad kodanikule lähemale selle liidu ja seega valitsusväliste organisatsioonide eh, tööd ei tohiks alahinnata ja mingisuguse kõrvalteemana käsitleda, see on väga oluline. nüüd see arvamus, mis on esitatud, on väga hea arvamus, väga heaks aluseks aruteludele ja eriti eh, meeldib ka mulle see, mida ütles proua Kardia Sabal, et väga väikestel valitsusvälistel organisatsioonidel on kõige raskem praegune olukord ja peavad ka bürokraatlikke tõkkeid ületama ja sellele on siin arvamuses ka selgelt viidatud. ja põhimõtteliselt see arvamus rõhubki sellele, et kogu menetluskord peaks olema äh, lihtsam ja bürokraatlik koorem peaks olema kergem ja seda juba esimesest äh, sammust peale kuni lõpp väljamakseteni. me oleme esitanud ka mõned muudatusettepanekud selleks, et ähm, nende organisatsioonide elu veelgi lihtsustada ja praktilisemaks teha. näiteks ülemmäär, mis puudutab kaudseid kulusid, need niinimetatud äh, üldkulud, kaudsed kulud, seitse protsenti, see määr on praegu väga väike, me tõstaksime selle viieteistkümne protsendi peale, praegu on juba erandiklausel sees tänases reeglistikus ka, et komisjoni põhjendatud seisukoha korral võiks selle tõsta kõrgemaks. kaks tuhat kakskümmend puhul on ette nähtud kuni kakskümmend viis protsenti ja ma arvan, et selles osas oleks väga oluline nende organisatsioonide jaoks, et see piirmäär oleks kõrgemal. ja samuti ka vaidluste lahendamise süsteemis on praegu siin ainult NGO-del võimalus pöörduda Euroopa ombudsmani poole, muidu neil mitte mingisuguseid võimalusi äh, kaebuste puhul ei olegi ja see ei ole lihtsalt tegelikkuses väga praktiline lahendus. kokkuvõttes siis väga hea arvamus meie meelest, aga seda on võimalik siin ja seal veelgi paremaks kirjutada selleks, et äh, orga-, nende organisatsioonide elu lihtsamaks läheb. aitäh! suur tänu! proua Sulin. aitäh, et mulle sõna andsite minu arvamus sarnaneb kolleegide arvamusele. vabaühendused on meie ühiskonnas äärmiselt olulised, nad on abiks, nad täidavad teatud ülesandeid, mida meie valitsusorganisatsioonid teha ei saa. arvestades praegust rändeolukorda ja põgenike sissevoolu, oleme näinud kuidas valitsusvälised organisatsioonid on oma tööd äh, suurendanud, eriti just põgenikekeskustes. jutt on siin valitsusväliste organisatsioonide rahastamisest ja sellega seotud eelarve kontrollist. Nende kontrollide käigus me vahel näeme, et äh, vabaühendused kasutavad äh, rahalisi vahendeid teatud tegevuste rahastamiseks, mis ei ole Euroopa-meelsed. see on vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega. vahel organisatsioonid kasutavad meie raha juudivaenulike rassistlike tegevuste rahastamiseks. ja sellest tuleks rääkida koostööahelas vabaühendused vahel rahastavad teisi koostööpartnereid Euroopa Liidu rahadest ja see on väga läbipaistmatu viis, kuidas rahastada vabaühenduste tööd Euroopa Liidu eelarvest. mida see siis tähendab? Euroopa Liit ei plaaninud rahastada teatud valitsusvälist organisatsiooni, aga ikkagi selline asi juhtub ja see on põhjus, miks meil on vaja lisakontrolle ja hindamisi rahastamisega seotud teemade puhul, vabaühenduste puhul. me peame kontrollima, et valitsusväliste organisatsioonide programmidel on selged eesmärgid ja need on kooskõlas äh, Euroopa Liidu põhiväärtustega. me peame kontrollima, kuidas valitsusvälised organisatsioonid kulutavad Euroopa raha ja kui toimub rikkumine, siis peame nõudma, et need vahendid võimalikult kiiresti tagastataks. ja kui valitsusvälitsune organisatsioon on äh, reegleid rikkunud, siis vaja, vajadusel tuleb ette näha ka mingid karistused. näiteks uute projekti konkursside puhul antud vabaühendus osaleda ei saa. suur tänu nüüd, härra Pööge suur tänu, härra esimees, tõesti väga paljud äh, valitsusvälised organisatsioonid teevad äh, ära tohutu töö meie ühiskonna jaoks, äh, aga ütleksin ka, et ma olen nõus eelkõnelejaga, on tõesti ka selliseid juhtumeid, kus rahadega sahkerdatakse ja selles osas tuleks midagi ette võtta sihtasutusi kasutatakse teinekord äh, poliitilistes kampaaniates näiteks ja see loomulikult mõjutab ju otseselt ka meie tööd, äh, kui ma näiteks vaatan teatud kaubanduslepinguid, äh, teinekord ähm, esitatakse igasuguseid avaldusi rahva ees ja Zeta puhul näiteks see vaidluste vahe, lahendamise süsteem kus äh, lihtsalt moonutatakse informatsiooni ja nii edasi. ja selles osas kindlasti ei tohiks lasta asjadel minna nii, nagu seni on nad läinud. ja siis üks asi, millest me rääkisime INTA komisjonis hiljuti, kui teil on võib-olla meeles, me rääkisime pilootprojektidest, siis äh, nagu ikka, rääkisime ühest paketist ja ootasime siis äh, uuringuid selle kohta, et kuidas neid rakendada ja INTA komisjonis äh, raportöörina pidin ma ütlema, et äh, ühe eelarverea puhul pidi komisjon äh, aruande koostama valitsus, valitsuste organisatsioonide tegevuse kohta kaubanduslepingute puhul, seda teksti aga enam ei ole, kuigi me leppisime selles kokku äh, ja seega ma paluksin komisjoni tungivalt, et äh, need kolleegid, kes Inta komisjoni koosolekul olid ja üritasid äh, ennast äh, välja nihverdada vastutusest, ütlesid, et noh, et parlament oleks võinud seda ise teha ja üldsegi on see ette nähtud eelarvereast, mida, mis on vale ja öö, ja nii edasi, et palun võtke nendega kokku ko ühendust ja mulle tundub, et te lihtsalt ei taha seda teha. ma tahan, et komisjon enne suvepuhkuseid veel ütleb, mida nad nüüd kavatsevad ette võtta. sest ma ei jäta teid rahule. ja kui komisjon vastab eitavalt ja äh, nii-öelda välja nihverdab siis ennast sellest kokkuleppest, siis vaatame eelarvemenetluses seda asja uuesti praegu on asi veel rahumeelne ja loodan, et see jääb nii, aitäh. suur tänu, härra Štehovski. aitäh, härra juhataja. ma tahaksin tänada kõiki eelkõnelejaid, suur tänu ka proua Moodile ja tahaksin öelda, et kolmkümmend kaks muudatusettepanekut on tehtud ja aitäh kolleegidele selle konstruktiivse viisi eest, kuidas te muudatusettepanekuid tegite. meie kolleeg Negrescu on teinud enamik ettepanekutest, aga kõik need on kooskõlas Rahvapartei seisukohtadega, need on konstruktiivsed, väga head ja me toetame enamikke neist. Enda nimel ütleksin, et vabaühendused teevad väga palju tööd ja nad teevad seda hästi, aga on olukordi, kus see on, olukord on täiesti vastupidine. ja hoolimata sellest, et mõned ei tee head tööd, me ei peaks drastiliselt hakkama nüüd õigusakte muutma. reeglid peaksid olema läbipaistvad ja seda me tahamegi selle raportiga saavutada. seetõttu ma leian, et pole vaja seda teemat rohkem käsitleda me edastame selle arvamuse, aga oma arvamuses me peame selgelt ütlema, et me soovime läbipaistvust, me tahame teada, kuhu raha läheb ja kui me kiidame heaks enamike muudatusettepanekutest ja kiidame heaks ka raporti, see on hästi kirjutatud, ma ütlen, siis ma arvan, et see on selge sõnum selle kohta, et mida me arvame komisjonist ja Euroopa Liidust, aitäh! suur tänu! vabaühendused, äh, jah, nendega on ka niimoodi, et äh, on neid, kellel on äh, väga raske, kes teevad ära suure töö kitsikuses, aga selge on see, et kontrolli tuleks suurendada me rääkisime sellest juba ka enne Liibanonis ja Jordaanias ja järgmises punktis räägime sellest täpsemalt, on UNRWA ja äh, UNICEF-i äh, organ-, allorganisatsioone, keda on äh, kümme korda juba Euroopa äh, asutuste poolt kontrollitud sellel aastal, võib-olla peaks neid kontrolle natukene paremini öö, jaotama. jah, loomulikult kontroll on väga oluline ja et see aruandlus oleks lihtne, et oleks aru saada, kust vahendid tulevad ja mille jaoks neid kasutatakse. üsna palju on seal läb-, sellist hägusust. ja loomulikult on läbipaistvus tähtis. võib-olla Euroopa Komisjon vastab härra Pöögele kohe. Merci, monsieur le president aitäh, härra esimees! Uh, uh, ma ei ole sellest konkreetsest juhtumist teadlik, aga ma luban seda uurida ja kahepoolselt teile ka vastata. kui lubate, siis äh, kommenteeriksin äh, tänast arutelu, see on olnud väga äh, suureks panuseks, aga kui nüüd täpsustada mõnda punkti, mis siin tõusetusid, siis esiteks tõepoolest me liigume lihtsustamise ja ühtlustamise poole ja seda me püüame komisjonis samuti teha. seega arvamuse projekti me tervitame just sellest aspektist, mis puudutab kaasrahastamist maksimummääre, miinimummääre, kas äh, need tuleks äh, luua, esiteks äh, tahan öelda, et finantsmääruses ei ole määratud kaasrahastamiseks mingisuguseid konkreetseid määrasid, mõnes sektoris tõepoolest võib olla mingisugune su-, suurim kaasrahastamismäär paika pandud mõne konkreetse poliitikavaldkonna puhul, mõne konkreetse programmi puhul kui me otsustame, püüame otsustada, milline on optimaalne kaasrahastamise määr, siis tuleb vaadata mitte ainult seda, kuidas äh, toimib äh, see konkreetne valitsusväline organisatsioon, vaid tuleb vaadata ka see, kuidas suurendada Euroopa Liidu rahade äh, maksimaalset mõju vastavuspoliitika valdkonnas, kuidas laiendada osalust, suurendada võimalikult palju kaasatust ja samas äh, suur kaasrahastusmäär võib luua ka teatava sõltuvuse, mis vähendaks omakorda uute, uute tulejate, uute, uute osalejate äh, sisenemist, seega tuleb tagada kaasrahastamisküsimuses õige tasakaal, et me suudaksime Euroopa Liidu rahasid parimal võimalikul viisil kasutada lõpetuseks soovin samuti kinnitada, et mitterahalised panused, äh, neid ei saa küll rahaliselt tagastada, aga need saab äh, arvata kaasrahastamise hulka, äh, mis tuleb valitsusvälitse, väliste organisatsioonide endi poolt, seega sellised panused arvestatakse üldise summa sisse. suur tänu! suur tänu! proua Kardia Sobal lõpetuseks. Euh, proua Moodi nimel. kellegi teise nimel äh, arutelu, arutelu kokku võtta on väga keeruline, aga arutelu näitas, et see ettepanek on leidnud äh, laiapõhjalist toetust, annan selle edasi proua Moodile, samuti kõnepunktid annan edasi proua Moodile ja komisjoni arvamuse. mis puudutab äh, minu isiklikku nägemust sellest äh, arutelust, mitterahalistest panustest, kas seda tuleks arvestada või mitte, see on äh, väga vana arutelu, see ei ole esimene kord, kui me sellest räägime, äh, seega jah, me võimegi eeldada, et komisjon ütleb, et see on võimalik äh, mitmete valitsusvälise organisatsioonide puhul, aga näiteks noorteorganisatsioonid äh, väidavad äh, absoluutselt vastupidist, seega on väga keeruline aru saada, kuidas me peaksime otsustama või millist teed minema. aga see jääb proua Moodi otsustada, ma annan talle kõik äh, siin kõneletu ka edasi, aitäh. Merci! suur tänu! ja proua Moodi on kindlasti kohal siis, kui see arvamus vastu võetakse. nimelt see on pärast kahekümne kolmandat juunit, kolmekümnendal täpsemalt suur tänu, proua Kardia Sabal, teile! kolmekümnendal juunil siis äh, me võtame vastu selle arvamuse siin meie komisjonis ja muudatusettepanekud tuleb esitada millaks täpselt? kahekümne seitsmendaks juuniks. kahekümne seitsmendaks juuniks, äh, seal on üldse palju asju teha. kak-, härra esimees äh parandab, muudatusettepanekud on juba esitatud, äh, kolm, kahekümne seitsmendal hääletame ja viieteistkümnendal detsembril peaks see asi jõudma siis täiskokku. Detsembris jõuab ähm, see asi äh, komisjoni vastutavasse ja siis jaanuaris täiskokku. järgmine punkt, lähetus Jordaaniasse ja Liibanoni. tegemist oli lähetusega, mis toimus maikuus seal äh, käisin mina, äh, härra Fernandes, proua Kardia Sabal, proua Jäädenmägi, härra Omarie, proua Vana ja kaasas käis äh, Marissa Matjas meiega ka, kes on Euroopa Liidu ja Mašraki riikide delegatsiooni esimees. viieteistkümnendast üheksateistkümnenda maini käisime me seal ja ma tahaksin ühtlasi tänada ka meie komisjoni sekretariaati. tänu sekretariaadile saime me täpse ülevaate kuludest ja tulevikulähetuste puhul tahaksime me, et kui me oleme seal kohapeal, kohe andmeid äh, eelarve kohta selgelt ja ülevaatlikult selleks, et Euroopa saaks äh, Jordaania ja Liibanoni vajadustele vastata, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast äh, on see probleem olnud tõsine, üks äh, miljard ja nelisada miljonit Jordaaniasse kokku, üle kaheksasaja viiekümne miljoni kahe riigi jaoks ja seda seoses ainult Süüria Äh, kriisiga, nii et Euroopa on tõesti olnud suur doonor. Süüria pagulaste arv nendes riikides on väga suur. mõlemas riigis ei ole elanikkond väga suur, kuus koma seitse miljonit äh, ja neli ja pool miljonit, äh, Jordaanias ja Liibanonis neli ja pool miljonit ja kui me arvestame, võtame arvesse registreeritud pagulased, siis äh, kuussada nelikümmend tuhat äh, Jordaanias ja miljon Liibanonis, aga tegelikud arvud on palju suuremad, sellepärast et äh, hinnangute kohaselt on ilmselt üks koma neli Süüria äh,, miljonit Süüria pude-, põgenikku äh, Jordaanias ja üks koma kuus miljonit äh, Liibanonis. see ei võta arvesse Palestiina pagulasi, kes äh, neljakümnendate aastate lõpus pagesid äh, Palestiina aladelt. kaks koma kaks miljonit Palestiina pagulast on Jordaanias ja umbes pool miljonit Liibanonis Süürias oli samuti Palestiina pagulasi palju ja väga paljud nendest omakorda on, võtsid suuna Jordaaniasse Liibanoni kriisi tekkimisel, nii et kujutage, kujutate endale ilmselt ette, ehm, millised on probleemid nende kahe riigi ees selleks, et vastu võtta eh, need arvukad pagulased. nii et Euroopa, nagu ma ütlesin, on rahaliselt toetanud neid riike ja eh, kaastootjatega, kellega me koht-, töötajatega, kellega me kohtusime Euroopa Liidu esindustes Ammamis ja Beirutis. avaldasid meile tõsist muljet, väga professionaalsed inimesed, kes on väga pühendunud oma tööle. nii et äh, rahalised vahendid äh, on siis suunatud selleks, et vastata nõudmistele humanitaarsektoris ja lisaks sellele äh, erinevale varustusele suunatud rahalised vahendid ja Londoni tippkonverentsil veebruaris võeti ju vastu teatud lubadused ja otsused ja, ja rääkisime palju sellest, kui palju sellest kokkuleppest on tänaseks realiseerunud. Euroopa Liit on seadnud endale prioriteetsed eesmärgid ja on nii Jordaania kui ka Liibanoni poolt äh, vaadanud siis seda, et kuidas oleks võimalik äh, näiteks lahendada sellised küsimused nagu pagulasperede laste koolitamine. üle poole nendest lastest ei ole tänagi veel koolipingis, mis tähendab seda, et põlvkond läheb kaduma, see on asi, millest me oleme rääkinud ka varemate lähetuste puhul, eriti pärast lähetust Türki ja loomulikult on meil kohustused midagi ette võtta koha peal Jordaanias äh, on äh, riigihaldusstruktuurid äh, äh, enam-vähem paigas, Liibanonis kahjuks pole kaks aastat olnud juba riigil presidenti ja valitsus jätab ka soovida, nende suutlikkus jätab soovida, kolleegid, kes kaasas käisid, kohtusime ühe emaga, kes ütles, et äh, ärge raisake oma aega valitsusega, vaid pöörduge kohe kohalike omavalitsuste poole, nendel on pidev kontakt pagulastega ja nendel on ülevaade sellest, mida rahval on vaja. ja mis mulje jäi veel, nimelt see, et see abi, mis pagulastele suunatakse, äh, sellest ei saa tegelikult väga hästi aru teinekord kohalik elanikkond, kes on samuti väga suurtes raskustes ja tunda on teatud sellist äh, mõistmise või empaatiakriisi kohalike elanike poolt. Äh, näiteks üks linnapea on palunud äh, raha kooli uuendamiseks, renoveerimiseks ja sai valitsuselt vastuseks küsimuse, et kas pagulasi on teil ka seal, kui teil pagulasi on, siis raha saate, muidu ei saa. ja loomulikult see tekitabki probleeme mõistmisega, inimesed ei mõista seda eile ma kohtusin kümne noore Liibanoni keskkooli õpilasega, kes tulid tutvuma Euroopa Liidu institutsioonidega ja kes seda punkti ka rõhutasid. ja loomulikult nad räägivad seda keelt, mida räägivad ilmselt kodus nende vanemad ja tõesti on väga oluline, et Euroopa arvestaks äh, sellega, nii Jordaanias kui ka Liibanonis on vaja abi ja toetust ka kohalikule rahvale ja mitte ainult Palestiina ja Süüria pagulastele. majanduslik olukord on seal väga raske, kõik piirid on kinni ja see tähendab seda, et majanduslik äh, tegutsemine lämbub ja oodatakse äh, välisinvestoreid, aga kuidas investeerida sõjapiirkonda, kuidas äh, on võimalik äh, ligi meelitada investeeringuid sellises olukorras ja, ja kindlasti kahepoolsed lepingud Euroopa Liidu ja nende riikide vahel peavad need aspektid arvesse võtma. ja tuleb mõelda sellele, et milliseid samme tuleks anda makromajandusliku abi andmisel. tööturg on tõsine katsumus mõlema riigi jaoks. väga paljud pagulased teenivad äh, raha paralleelmajanduses, see loomulikult äh, õõnestab konkurentsi ja väga paljud inimesed tegelikult elavad äh, vastuvõetavuse piiridel nii-öelda väga paljud inimesed ei ole üldse pagulased, siis ei ole pagulaslaagrites, vaid elavad laagritest väljaspool ja ei saa, on täiesti illegaalselt seal ja ei saa ka seda toetust, mis on pagulastele ette nähtud, näiteks Jordaanias. E-, ehitatakse lihtsalt onne näiteks ähm, mingitest lauajuppidest ja, ja kilekottidest, see on täiesti jahmatav, mida on näha Äh, kui äh, me räägime näiteks äh, elektriarvetest, siis need on üle viiekümne dollari, millest võivad väga paljud inimesed ainult unistada seal. nii et väga paljud on seega siis tööl paralleelmajanduses ja selle asemel, et lapsi kooli saata, panevad nad raha teenima selleks, et perele lisasissetulekut teenida ja see on loomulikult väga tõsine teema kohtusime seal ka vabaühenduste liikmetega, üsna mitmega, kes teevad äh, tõesti äh, imetlusväärset tööd ning Euroopa Liit peaks ka mõtlema sellele, et teinekord meie bürokraatlik masin äh, on liiga, liiga suur. ma ei ütle, et me peaksime kontrollist loobuma, vaid siiski kontrolli natukene mõistlikumalt korraldama UNICEF-i ja UNRWA esindajad äh, näit-, nendelt ma küsisin, et kuidas te, te suhtute Euroopa rahastajatesse võrreldes teiste doonoritega ja nad ütlesid, et Euroopa on poodiumil kindlasti kõige kõrgemal kohal selles osas, kui palju äh, formaalsusi tuleb läbida, kui suur on bürokraatiamasin selleks, et Euroopast vahendeid saada ja kui palju on kontrolle nii et äh, me ei peaks läbipaistvust äh, segi ajama äh, sellise bürokraatliku masinaga. ma arvan, et kindlasti on võimalik ka teisi vahendeid kontrollimaks seda, kui tõhusalt avaliku sektori vahendeid kasutatakse. Need kontrollid maksavad ka palju raha ja, ja võib-olla võiks seda raha ka tõhusamalt kasutada paljud äh, süürlased äh, tahaksid tagasi minna koju, selleks on vaja aga rahu jalule seada seal ja oodatakse, et Euroopa äh, avaldaks survet rahu taastamiseks Süürias. me saatsime teile dokumendi, te olete seda näinud ja kolleegid, kes sellel lähetusel käisid võib-olla edastate meile oma kommentaarid ja märkused enne kahekümne teist juunit, mis on kolmapäev järgmisel nädalal, selleks, et me siis lõpliku versiooni saaksime kirjutada sellest ülevaatest. veel kord tahaksin ma tänada ka siinkohal komisjoni teenistusi antud abi eest. nii siin Brüsselis olevaid asutusi kui ka kohapeal tegutsevaid, nende töö on tõesti märkimisväärne aga tahaksin tänada ka meie kaastöötajaid Guillaume'i ja Kashiat, kes olid meile tõesti väga suureks abiks koha peal, kes tagasid selle, et see lähetus, mis oli väga huvitav, ka sujuks. pöördun nüüd kolleegide poole, kes ise käisid kohal, kas teil on märkuseid, kas tahate midagi lisada sellele, mida ütlesin mina? tundub, et mitte härra Kaier siiski. ma ei käinud küll ähm, seal kohapeal, aga kui härra esimees, te lubate, ma tahaksin kommenteerida seda, mida te ütlesite, te ähm, kritiseerisite nii mõndagi asja ja see tuletas mulle meelde aega, kus äh, ma töötasin äh, Saksamaal äh, ühes ettevõttes, äh, mis oli äh, Liidumaa ettevõte, Põhja-Reini Festfaalia Liidumaa ettevõte ja äh, tegelikult selle puhul oli ka kriitikat kahte sugust. loomulikult oli tegemist ettevõttega, mis siis avaliku sektori vahenditega ümber käis ja seda kritiseeriti kahelt poolelt kui kinni pidada kõikidest tingimustest ja teinekord tulid vahendid ka regionaalabivahenditest, kui me oleme, kui me tublilt kinni pidasime kõikidest reeglitest, siis läksid asjad väga aeglaselt. ja seega kritiseeriti meid siis selle eest, et me tegutseme väga aeglaselt ja öeldi, et te peate kiiremini tegutsema, see raha peab jõudma rahvani ja kui see, see bürokraatia peab lõppema. aga siis kui me natukene kiiremini tegutsesime ja tekkis mõni viga, siis öeldi, et oot-oot, moment rahva rahaga, siin käitutakse niimoodi ja ei tohi lubada sellist asja, et Saksamaa saks, äh, maksumaksja või ükskõik millise riigi maksumaksja rahaga niimoodi ümber käiakse. ja viis aastat äh, olen ma nüüd äh, eelarve kontrolli komisjonis palju tööd teinud selle asjaga ja tahaksin natukene kaitsta komisjoni äh, äh, igal pool materdatakse meie komisjonides äh, komisjoni ühte ja samamoodi. eelarve kontrolli komisjonil jääb teinekord äh, äh, ka kohtu, Euroopa Kohtu lahenditest selline mulje, et äh, komisjoni kritiseeritakse väga palju. me tõlgendame seda ja nõuame kontrollide suurendamist, aga kui neid kontrolle siis äh, tõesti juurde pannakse, siis kohapeal loomulikult äh, lõppkasutajad ütlevad meile, näiteks Lähis-Ida puhul on see samamoodi, et me tunneme ennast surve all olevat, äh, me pea, ja kõik on väga aeglane selle pärast. nojah, võiks ju nüüd öelda, et komisjoni ametnikud, äh, kõrges, kõrgelt tasustatud ametnikud, noh, tulevad siia ikka ja jälle Äh, komisjonile, et te saavad piisavalt raha selle eest, et, äh, et neid siin ka siis materdataks, aga ma arvan, et me peame sellega siiski ka arvestama, et, et, et mida me täpselt kritiseerime. ma ei tea, kuidas sellest tupikseisust välja tulla, aga ma tahaksin komisjoni siiski natukene kaitsta. asi on nimelt selles, et ükskõik, mis nad ette võtavad, keegi ikka neid kuskil äh, nahutab ja tuleb leida mingisugune tasakaal, ma ei tea, kuidas seda tasakaalu leida, aga kuivõrd ma olen eelarve kontrolliga nii kaua juba tegelenud, on tõesti niimoodi, et Euroopa Kontrollikojas on inimesi, kes arvavad, et kui Euroopa paneb raha rahastusse, ÜRO ja UNICEF siis selle rahastu rahaga koole ehitab, siis peab pärast olema järgitav et millised konkreetsed tellised, milles see koolimaja ehitati, on Euroopa rahadega makstud, no see on ju võimatu. ma nüüd iroonitsen siin võib-olla jah, aga tegelikult see nii on, nii et kui me rahade kasutamisest räägime, peab ka parlament olema natukene ettevaatlik selle kriitikaga, mille me suuname komisjoni suunas. komis-, komisjoni võime me teinekord ka natukene säästa. Ehm, me peame leidma tasakaalu kontrolli ja piisava vabaduse vahel. me ei peaks neid lihtsalt kogu aeg kritiseerima, peame, peame olema ka ise, ise vaatama, mida me ütleme ja keskendume sellele, selle poliitika mõttele ja küsima ikka ja jälle, kas meie poliitiline eesmärk on täidetud, aitäh ma olen täiesti nõus teiega, härra Kaier. tuleb loomulikult äh, vaadata, kas rahva raha kasutatakse korralikult e,. aga küsimus, kas liiga palju kontrolli või liiga vähe kontrolli? kõik äh, kontrollivad siin ja seal ja see tegelikult ei tähenda seda, et usaldusväärsus nende kontrollide osas oleks nagu justkui tagatud. täna hommikul oli mul kogemus äh, pilootprojektiga. see komisjon nõuab mingi kolme penni eest metsikut äh, paberipahna, see on naeruväärne peaaegu juba. nii et loomulikult kontrolli kui sellist ei sea keegi küsimärgi alla, aga peaks keskenduma siiski olulisele ja, ja mitte nõudma naeruväärsust. kriisiolukorras äh, ei saa me ju äh, nõuda seda, et kui maja põleb, et siis tuletõrjuja hakkab kellegiga veetarnijaga seal äh, veeliitri hinna äh, üle äh, kemplema. ja samamoodi on see olukord seal kohu peal, selleks et meie poliitika oleks usaldusväärne, on, on, on vaja meie poolt mõistlikku lähenemist ja teist, teiselt poolt siis seda, et ehitataks meile läbipaistvaid aruandeid. kas kellelgi on veel märkuseid selle Liibanoni ja Jordaania reisi kohta? ei? no hakkame siis hääletama härra Maragall, kas te soovite midagi lisada? Très brièvement, président, solo en nombre de Monika Vana que he tenido que äh, lühidalt Monika Vana eest võtan sõna, ta pidi kahjuks äh, korraks välja astuma. kaks tähelepanekut. mul on meeles ka meie eelnev lähetus Türki samal eesmärgil muidugi olema teadlik ka nendest erinevustest ja mis nende läheduste vahel olid ja muidugi olen teie raportiga ennast ka kurssi viinud. Liibanoni ja Jordaania olukorrast võib jääda mulje, et äh, pagulastel on seal pigem, läheb seal pigem halvemini kui paremini. muidugi sealne konkreetne olukord äh, nõuab konkreetseid meetmeid meet, äh, aga siinkohal tulekski teha kaks tähelepanekut, investeerimisprogrammid, äh, pagulastele suunatud raha, see kõik peab arvesse võtma üldist olukorda ja kogukonda, kuhu pagulased on suundunud. samuti peame me aitama võõrustavaid äh, kogukondi, et nad suudaksid pakkuda sanitaar- ja, ja muid teenuseid pagulastele. teiseks, me peame võtma arvesse soolist aspekti arvestavaid programme, Liibanonis ja Jordaanias näiteks äh, osutuvad need programmid eriti oluliseks äh, sealse olukorra lahendamiseks, seal on kohutav vägivald, seksuaalvägivald, äh, selle all kannatavad eeskätt naissoost pagulased ja tahtsin selle lihtsalt ära märkida. suur tänu! muidugi peame silmas pidama ka Süüria pagulasi, kes on Jordaania piiril, viiskümmend tuhat pagulast äh, ligikaudu seal on, keda hoitakse lihtsalt kohutavates tingimustes, ma ei tahtnud seda äh, varem mainida, pärast äh, lähetust nõustusid Jordaania ametivõimud kahesaja kuni kolmesaja pagulase vastuvõt-, vastuvõtmisega päevas, see muidugi nende olukorda märkimisväärselt paremaks ei muuda. ja muidugi ei ole täiesti puhas poiss ka Euroopa, ka meie peame tagama pagulastele inimväärsed tingimused, kui me näiteks vaatame seda, mis toimub Galees ka, Äh, kuidas äh, pagulased püüavad läbi tunneli Ühendkuningriiki jõuda, mis tingimustes nemad peavad olema, ka need tingimused ei ole kiita, aga palun saatke tähtajaks oma tähelepanekud ja liigumegi nüüd edasi hääletamise juurde, palun äh, sisestage oma elektroonilised kaardid masinasse. katsehääletus, hääletamine on avatud. le nombre de votants essaie de rattraper le nombre de cartes introduites. hääletajate arv, püüan vaadata, kes, kes hääletavad, üks, ei kaks teie seast ei ole hääletanud. jätkame igatahes hääletamisega. Jose Manuel Fernandese aruanne on paranduseelarve number kaks, kaks tuhat kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. ettepanek neli poolt, vastu Äh, kontrollime seda. muudatusettepanek neli. hääletamine on lõppenud. ja muudatusettepanek on tagasi lükatud. viies on tagasi võetud, kuues poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsmes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, kümme ja üksteist. Neid ei saa me vastu võtta, lubada hääletusele ja nüüd äh, lõpphääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud see paranduseelarve on vastu võetud kahekümne viie poolthäälega, üks vastuhääl, üks erapooletu. nüüd härra Negrescu raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine, muudatusettepanek number kaks poolt. tõstke kätt palun korralikult, teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis langeb ära, kuues poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kahekümne kolmas. hääletus lõppenud, kolmteist häält poolt, üksteist vastu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu kontrollime. kakskümmend neli, palun. hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud kuusteist poolthäält, kümme vastuhäält. muudatusettepanek kakskümmend viis langeb ära, sellepärast et kakskümmend neli võeti vastu, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. esimene poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd äh, tekst muudetud kujul. hääletus avatud. hääletus lõppenud. kakskümmend neli poolthäält, kolm vastuhäält ja nüüd annaksin ma sõna härra Fernandesile, kes räägib äh, ümberpaigutustest, mis tulenevad siis otseselt meie hääletusest. suur tänu, härra esimees. võtan eraldi ja hääletame ka eraldi. kaheksas ümberpaigutus üks koma kaheksa miljonit äh, Belgiale minevad vahendid globaliseerumisega kohanemise fondist ja ma teen ettepaneku, et me toetame seda. hääletus on avatud mikrofon palun härra esimehele. mikrofon. järgmine, härra Fernandes. üheksas ülekanne. ja kas komisjon võiks täpsustada natukene seda ülekannet äh, viiskümmend miljonit eurot Euroopa ühendamise rahastust äh, energeetikasektoris kasumi vähenemise pärast telekommunikatsioonisektoris uus rahastamisvahend, investeerimisfond. ma tahaksin, et komisjon täpsustaks meil seda natukene, sest nad on kirjaliku selgituse saatnud, aga äkki teil oleks midagi täpsemat öelda selle uue rahastamisvahendi kohta ja selle kohta, millises rütmis äh, rakendatakse praegu energeetika osa Euroopa ühendamise rahastust, komisjon? suur tänu, härra esimees, suur tänu teile, härra Fernandes. kõne jätkab inglise keeles. For uh, the Connecting Europe Facility. siin Euroopa ühendamise rahastust selleks, et kiirendada kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist ning äh, minna ajas tagasi, vaadates, millised olid tegevused energia poole peal. IKT eesmärk on luua investeerimisfond äh, lairibaühenduseks ja see soodustaks investeeringuid äh, lairiba ühenduseks ja soodustaks varadepõhist ja poolenisti varadepõhist äh, lähenemist. nüüd äh, selleks, et võimaldada teiste osapoolte kaasamist turul ning äh, eesmärgiks on koguda fondi tulevast kapitali kuskil nelisaja, viiesaja miljoni väärtuses, osa tuleks Euroopa Liidu rahast ning viiekümne miljonine ülekanne aitaks aastal kaks tuhat kuusteist eh, siis eh, välja käia sada miljonit eurot ja sada miljonit eurot tuleb Euroopa Investeerimispangast ja kuskil sada, kakssada miljonit eh, tuleb liikmesriikide pankadest, äripankadest ning lõpetuseks eeldatakse, et kuskil sada, kakssada tuhat tuleb investeeringutest. eelarve küljest vaadatuna ei ole muudatust äh, seoses osakaaluga Euroopa ühendamise vahenditest, mis on ette nähtud IKT-st energiasse, aga küsimus on selles, et äh, ajaliselt tuuakse ette, ettepoole see lairibaühenduse teema ning energiateema lükatakse edasi kuni aastani kaks tuhat kaheksateist ja eelarves kulusid ei muudeta energia teema puhul kaks tuhat kuusteist osad projektid, mida tutvustati seoses konkursikutsetega pakkumismenetlusega need, neid eh, ei peetud eh, piisavaks rahastamise mõttes ja seal ei olnud täidetud miinimumfinantsnõuded, et olla abikõlbulikud. ning see ajaline muudatus IKT versus eh, energia aitab meil edasi liikuda lairiba tegevustega ja energiainvesteeringud lükatakse edasi mõneks ajaks. kui teil on konkreetsemaid küsimusi, siis võin ka konkreetsemalt vastata, aitäh. suur tänu, härra raportöör. kas te olete rahul selle lisaselgitusega? nojah ma tahaksin, et äh, esitada selle komisjoni, selle küsimuse lihtsalt sellepärast, et terve komisjon teaks, millest jutt. tundub, et komisjoni liikmed on nõus sellega, seega hääletame, hääletus avatud. hääletus lõppenud. kakskümmend kaks poolt, üks ähm, vastu, kolmas mikrofon, palun kümnes ülekanne, kolm miljonit äh, kaheksasada tuhat läheb reservi äh, Euroopa kooli jaoks Frankfurdis. nimelt äh, läbirääkimised Euroopa Keskpanga ja EIOPAga on jäinud viibima, et kui palju nemad rahastavad seda kooli. ma nüüd tahaksin teada ja jällegi minu küsimus komisjonile, et äkki te selgitate mis raskused siis on tekkinud nendel läbirääkimistel eh, Keskpanga ja EIOPaga? Eh, ja kas need eh, läbirääkimised päädivad nüüd kiiresti või ei? loomulikult Keskpanga negatiivsed intressimäärad hm., ütleb äraesimees, aga komisjon, palun, suur tänu. alustuseks tahaksin selgitada, kuidas viimase ajani Euroopa koolide kulutusi on eelarves kajastatud, eriti mis puudutab äh, selliseid asutusi nagu Euroopa Keskpank, mida ei rahastata Euroopa vahenditest, vaid oma eelarvest ja Euroopa Keskpanga loomise ja personali äh, laiendamisega arvestades eh, koolilaste arvu Frankfurdis, see on nüüd märkimisväärselt kasvanud ja siiani on halduskulud suurenenud eh, komisjoni jaoks, sellepärast et eh, Euroopa koolid on komisjoni eelarve osas ja seal ei käsitleta Euroopa instituut, fraktsioonide personalikulutusi, vaid see on eraldi eelarves. komisjon on nüüd üritanud veenda Euroopa Keskpanka ja ka teisi asutusi, et nad saaksid ära kasutada seda Euroopa kooli, et oleks võrdne koormuse jagamine ka nad panustaksid kulutustesse, kus see peaks meil olema täpselt eelarves kajastatud ja see puudutab ka Keskpanga personali ning nende koormusesse panustamine arvestaks siis ka kooli kulutustega ja nende personali lastega, kes selles koolis käivad. läbirääkimised on juba mõnda aega kestnud, need ei ole olnud lihtsad panga poolt ei ole väga suurt innustust seda rahastusskeemi muuta, aga me oleme saavutanud teatud arenguid äh, ka investeerimispangaga või vaatame olukorda Luksemburgis ning äh, teatud äh, tulemused on ette näidata, aga aastaks kaks tuhat kuusteist komisjon ei olnud veendunud, et läbirääkimised jõuavad õigeaegselt lõpule ja seetõttu nägime ette vastava summa koolituskuludele. Euroopa Panga kulutused paneme reservi juhul, kui Euroopa Keskpanga toetus õigel ajal kohale ei jõudnud. nüüd finantsmäärus, mis kohaldub Euroopa koolidele, näeb ette kümme kaheteistkümnendikku kulutustest Euroopa koolide puhul peab olema tasutud viieteistkümnendaks juuliks. praegusel hetkel Euroopa Keskpank ei ole mitte midagi veel panustanud ja summa, mis on reservis, vastab neljakümnele protsendile ja seetõttu on komisjon teinud ettepaneku selleks ülekandeks, mis võimaldab Euroopa koolil Frankfurdis täita oma kohustusi, mis koolil on oma personali ees, õpetajate ees ja eesmärk on, et see on üleminekuperiood, sest aastast kaks tuhat seitseteist loodetavasti see panustamine hõlmab ka Euroopa Keskpank, aitäh! suur tänu! Ähm, härra Fernandes, olete rahul vastusega? mikrofon, palun minu ettepanek on, et toetagem seda ümberpaigutust ja nagu te, härra esimees, ütlesite, muude küsimuste all tahaksin ma tõstatada veel ühe küsimuse ühe teise ümberpaigutuse kohta. härra Feesa, kui lubate. Euroopa eelarves ei ole neid äh, tulusid näha. kuidas sellega on? keskpanga puhul jah, ei ole, selles see probleem ongi, sealt ei tule praegu midagi. aga kui, mis siis saab? ja sellepärast me olemegi palunud Euroopa Liidu eelarves. ehk teisisõnu, see summa, mis Euroopa Liidu eelarves on kirjas, on netosumma. ehk teisisõnu, kui me võtame tulud maha ja kanname, kanname nad, kajastame neid kohe kulude osas, see on kummaline lähenemine. nojah. Euroopa maksumaksja jaoks äh, tähendab see aga just nimelt siis seda, et äh, ainult eelarves toodud summad äh, on olulised läbipaistvus, kulude läbipaistvuse osas ei ole mingisuguseid probleeme, need on kõik eh, selgelt välja toodud eelarves. suur tänu, no hääletame. Äh, on lahti. Nad soovatud. hääletus lõppenud kakskümmend üks poolt, kaks vastu. suur tänu. nüüd ülejäänud jaod, härra Dupre, ka teil on ümberpaigutamisi, millest te tahaksite rääkida? jah, härra esimees, kolm täpsemalt. esimene puudutab Euroopa Kohust üks koma kaheksa miljonit kaksteist sada punkt on see ja see puudutab siis seda, et seitse uuest kohtunikust on kaheteistkümnest ähm, ametisse astunud äh, ja, ja seega äh, on seal natukene raha üle ja seega äh, suunatakse need vahendid keeleteenistusse. ja Euroopa Kohus on näidanud seda, et äh, kirjaliku tõlke kulud on viimastel aastatel kasvanud ja aastal kaks tuhat kuusteist on vaja neid tõlkida viiskümmend kolm tuhat lehekülge rohkem kui eelmisel aastal, nii ma toetan seda ümberpaigutust. teine puudutab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjoni nelisada kuus tuhat äh, suulisse tõlkesse ja siis äh, äh elektrilugejad ja gaasilugejad ja nende paigutamine, mulle tundub see täiesti mõistlik lähenemine ja siis äh, viiskümmend kuus tuhat eurot on äh, ette nähtud äh, uuringu jaoks, mille osas mul on jah, vähem kindlust ja arusaama, aga ma seda ei sea ka küsimärgi alla. ja viima-, kahe esimese osas me võiksime hääletada, kolmanda osas on mul küsimusi. härra esimees, äh, tegelikult kui need summad on sellised, nagu nad on, me ei pea hääletama ja komisjon on lihtsalt selle poolt, jah. ma, ma arvan. härra Manka. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, võtta sõna nende ümberpaigutuste kohta. Euroopa Kohus, mul on hea meel, et seal on äh, kokkuhoid olnud näha ja et neid rahasid saaks kasutada ka muudeks eesmärkideks, aga Euroopa Kohtu puhul üldiselt ütleksin ma nii, et äh, nendel on vaja teenuseid sisse osta, sellepärast et äh, lastakse lahti Ehm, kirjalikud tõlgid, kes olid neil ametnike ridades selle viieprotsendilise kärpe pärast ja nüüd nad peavad hakkama neid väljast välja ost-, sisse ostma neid teenuseid ja nii läheb see edasi. mis, mismoodi ette nähakse selle olukorrale lahendust, kas võetakse uued inimesed tööle või mismoodi, see on tähtis küsimus. jah, ma toetan seda ümberpaigutamist, aga mis saab tulevikus? ja nüüd Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja küll nelisada tuhat on kokku hoitud äh, suulisest tõlkest ja suunatakse nüüd siis äh, arvestite ostmiseks, no hea küll. aga kui ma tahaksin täpselt teada, kust, mille arvelt on tulnud see kokkuhoid suuliste tõlkide pealt, kas see oli nende jaoks ka hea uudis? see on info, mis peaks olema ka juures, kui me räägime järgmiste aastate eelarvetest ja eelarvekulude kajastamisest. ja kolmas ülekanne on siis välisteenistus sekkub härra esimees. raportöör ütles, et ta kolmandast ei räägi veel, me räägime praegu kahest esimesest. kas äh, midagi tahab vastata sellele raportöör? noh, kuivõrd me ei pea hääletama, need summad on äh, väikesed, siis me toetame neid ümberpaigutusi. ja nüüd siis äh, härra raportöör Euroopa välisteenistus jah, me räägime siin, härra esimees, kallid kolleegid, ühe koma kolmest miljonist eurost umbes. nimelt äh, kokkuhoid renditulude pealt äh, kõigepealt äh, läheb siis kolme aspekti, kõigepealt siis bürookulud, need on olulised, hea küll siis rah-, institutsioonide vaheline kokkulepe, ma ei saa sellest mehhanismist aru, siin nõutakse selle vahendite äh, suurendamist. kas äh, sellega rahastatakse uusi teenistusi äh, komisjoni poolt või on tegemist siin välisteenistuse rahastamisega, uued laissez-passer süsteemid ja lähetuste süsteem, kas peab eh, välisteenistuskomisjonile siin midagi maksma või milles on asi, ma ei saa täpselt aru. ja kaks tuhat kakssada kolmkümmend seitse, siin tahetakse meilt sada tuhat eurot saada, sellepärast et eh, nendel on vaja eh, juriidilise, juriidilist abi, et kaitsta institutsiooni selle riski eest, et keegi ründab nende mainet andke andeks, see ajab mind naerma. sada üksteist tuhat eh, palutakse meilt raha nüüd mingite riskide maandamiseks ja mina arvan, et lisavahendeid on vaja siis, kui risk on eh, muutunud tõelisuseks. seda on ju näha. Eh, ja mulle tundub, et see ei ole väga veenev, mida te siin ütlete, komisjon. Need on minu küsimused ja ma tahaksin vastust sellele. härra Freesa aitäh! ma vastan ainult sellele osale, mis puudutab laissez-passer süsteemi, need on uued laissez-passer load. see puudutab siis nende tootmist ja süsteemi juhtimist. komisjon on neid teinud EAS-i nimel ja see puudutab ka ehm, meie, ehm, ka välisteenistuse personali lähetusi ja mis-, missioone, see on ka meie al-, seal alati olnud ja tegemist on eh, siis personalitööga, kes ehm, on töötanud eh, välisteenistuse nimel see on niinimetatud service level agreement, see on halduskokkulepe kahe institutsiooni vahel, millest tuleb siis äh, tasuda. nimelt välisteenistus äh, on saanud siis komisjonilt personali tuge nii-öelda ja peab selle eest siis maksma arve äh, põhjal, mis on esitatud. härra Dupre? jah, aga üks küsimus. kas komisjon on oma tariifi tõstnud? sellepärast, et muidu te võiksite ju selle kohe eelarvesse sisse arvestada sest et selle CPAC süsteem oli ju ette näha ja näha olnud ka, et missioonide kä-, käitlemise süsteem tuleb uus. kas on tariife siin tõstnud komisjon või mis on juhtunud, härra Freesa? me valmistasime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ette ja toona ei olnud seda teenuslepingut institutsioonide vahel veel jõus me ei räägi tegelikult siin eelarve suurendamisest üht, ühte, üht, üht, mitte. ja lihtsalt äh, komisjon äh, paigutas need vahendid äh, teise eelarveritta, nad ei võtnud arvesse Lessee-Passee süsteemi ja lähetuste haldussüsteemi välisteenistuse personali jaoks, nad nägid selle ette ainult oma personali jaoks. ja, ja see arve, mis on nüüd esitatud või mis varsti esitatakse, me ei ole seda veel näinud näeb siis ette, et, ähm, et välisteenistus peab katma ka nende süsteemide käivitamise kulud aastal kaks tuhat kuusteist. mina arvan, et välisteenistus tuleks tuua tagasi komisjoni eelarvesse, ära manka. suur tänu, härra esimees. mul on üks küsimus veel nagu ma aru saan, äh, nüüd on tekkinud uus äh, äh, kuluartikkel, büroo mööbel, aga kui me vaatame arveid, siis seekord on büroo mööbli arved suuremad kui varem. niimoodi selgitakse, et on, arved on suuremad, kui me arvasime ja sellepärast me peame nüüd rohkem maksma. ilma, et keegi seda asja selgitaks, ma ei saa aru sellest. me peame ikka aru ka saama sellest, et miks siis nüüd on mööbliarved suuremad ja mida ma ütlesin Euroopa Kohtu kohta, ma tahaksin seda rõhutada, ma tõesti tahan, et komisjon vastaks sellele. meil on nüüd Euroopa Kohtus vähem tööl kirjalikke tõlke ja selle tulemusena me peame rohkem maksma sisseostetud teenuse eest. kas me jäämegi sellise süsteemi juurde või võtame ikka tööle inimesi? selle kohta ma tahtsin lisainfot. aitäh, härra Manka mina olen eelarvedirektor äh, Euroopa Kohtus, tegelikult personali on kärbitud, see ei tähenda tegelikult seda, et me ole-, et äh, tähendab, me oleme juristlingvisse lasknud lahti ja me ei ole saanud neid äh, tegelikult asendada, sellepärast et need kohad on jaotatud mujale ja see tähendab seda, et Euroopa Kohus peab muidugi oma poliitikat muutma. meie sisekirjaliku tõlke suutlikkus on vähenenud, juristlingvistid äh, on läinud ja ei ole loodud uusi kohti, meil ei ole neid inimesi kuhugi võtta, sellepärast et see kärpepoliitika ei luba seda ja see tähendab seda, et me oleme pidanud oma tööpoliitikat muutma tõlkemahud suurenevad ja see tähendab seda, et me peame rohkem sisse ostma mujalt nii et poliitika on vahepeal muutunud. meil umbes kakskümmend viis protsenti osteti varem seda teenust sisse, nüüd on äh, see oluliselt suurem ja see tähendab seda, et äh, vabakutseliste kirjalike tõlkide osa on suurem. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tulime meil ka pool miljonit äh, lisavahendit saada ümberpaigutusteks sellel aastal rohkem ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal jällegi suurem ette nähtud äh, kirjalikele, väliskirjalike tõlkidele äh, minev raha. jah, kosmeetilised parandused siin jällegi. me peame kinni sellest viie protsendi kokkuhoiu nõudest, mis peaks siis teenima raha kokkuhoiu eesmärki, aga tegelikult tähendab see seda, et mõnedel juhtudel ja ärgem hakakem siin härra Kaier üldse rääkima ametitest, see on umbes täpselt seesama, ostme siis teenust mujalt sisse kallimalt. nii et mulle tundub, et asjad ei ole siin küll korralikult äh, äh, võetud, tegemist on lihtsalt äh, sellise formaalse kokkuhoiuga ja läheb minul küll üle pea natukene. härra äh, raportöör küsis aga ka selle maine äh, riski kohta. jah, härra esimees, see on tõesti küsimus. meil nimelt palutakse, et õiguskulusid suurendataks selleks, et kaitsta institutsiooni, äh, institutsiooni maine vastaste rünnakute eest. mida see tähendab? kuidas me saame ette näha seda, et keegi hakkab ründama või on, on mul midagi jäänud kahe silma vahele? kaitsta institutsiooni maine rikkumise eest. see on kummaline, aga võib-olla on asi minus. härra Freesa, kuidas on siis teie mainega? see puudutab jällegi välisteenistust ja ümberpaigutust ja see on eraldiseisev. no kas see on mingisugune viis välisteenistusse raha pumbata? raha tuleb jah leida sealt, kus raha on tulemas. komisjonist härra Preesa. ma kordan seda selgitust, mis juba saatsime, see puudutab statuudi artikleid. ei, ei, see on teine asi ütleb härra Dupree, need artiklid, mis on seotud statuudiga, see puudutab äh, õiguskaitset juhul, kui personaliliige esitab äh, kaebuse. aga ma räägin teisest asjast, äh, kakskümmend kaks, kolmkümmend kuus. härra raportöör, kas lükkame edasi järgmisele koosolekule? ega see ei ole mulle nüüd mingisugune elu ja surma küsimus, aga ma tahan teada, mida see tähendab, et hakatakse kaitsma riski eest ennast, mis asja see tähendab? see on detail, aga lihtsalt kummaline detail. komisjon, härra esimees, kui te olete nõus, sellel nädalal ma saadan teile veel lisaselgitusi, sest ma pean tunnistama, et mul ei ole teile täna vastust anda. saadan kirjalikult. mikrofon härra esimehele Pardon, je suggère que nous nous prononcions sur les... ma teeksin ettepaneku, et äh, hääletame siis ähm, kahemise ülekande äh, osas ja et järgmises äh, lükkame siis selle viimase riskiasja edasi. väga hea. tegelikult ei olegi vaja hääletada, ütleb härra esimees. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis on kaks esimest vastu võetud. aga tundub, et äh, neid ei tohigi hoopis äh, lahku lüüa ja lükkame edasi kogu selle asja järgmine kord. nüüd proua Hoolmeier, kinnisvarapoliitika. ja Malta. see on küsimus, äh, millest me juba korra oleme rääkinud. suur tänu, härra esimees. natukene infoks kolleegidele. EASO laieneb äh, alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast sada nelikümmend üheksa, aastatel kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend on seal viissada kolmkümmend inimest tööl. see tähendab seda, et personali hulk, äh, arv suureneb oluliselt, see puudutab rändepoliitikat, EASO-l on terve rida uusi ülesandeid pandud turjale ja see tähendab seda, et nendel on vaja loomulikult lisa jõude ja lisa inimesi ja äh, see puudutab siis peaasjalikult inimesi, kes töötavad kriisikeskuses. kas kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on nendel Valletta sadamas juba hoone, see on äh, nende peakorteriks, äh, Valletta sadam on siis EASO peakorteriks nii-öelda ja see tähendab seda, et täna ärgem hakakem üldse rääkima sellest, et kus nad võiksid, kus see peakorter tegelikult olla võiks. ta lihtsalt on Valletta sadamas ja peab seal olema. plokk A, neid on kolm plokki üldse nende peakorteris, plokk A on juba EASO poolt hõivatud. seal on viissada üheksakümmend üheksakümmend viis inimest on seal tööl, ülejäänud osad on konverentsisaalid. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võeti käibele ka plokk C, see on väiksem hoon, hoone, äh, tuhat nelisada viiskümmend äh, ruutmeetrit, äh, sinna tulevad suuremad kontorid ja ka seirekeskus ning söökla ja konverentsisaalid. EASO-l on praegu neli tuhat viissada seitsekümmend neli ruutmeetrit, kogukulud, äh, liisingukulud ja käitamiskulud äh, on üks koma viiskümmend kaheksa miljonit, äh, sada nelikümmend üheksa tuhat on liisingukulud Äh, see, see on huvitav selles mõttes, et EASO ka sinna hoonete ümbruse ala ja rohealad arvestas sisse, tegelikult siis see hoone liisimise kulud on väikesemad, aga ega Valletta sadam ei ole ka kõige odavam koht, kus peakorterit omada, sest et seal toimuvad suured renoveerimistööd. kaks tuhat seitseteist on oluliselt kulud suurenemas, viis tuhat ruutmeetrit ähm, Äh, võetakse kasutusele kakssada nelikümmend uust inimest tulevad sinna tööle ja lisaks sellele ka siis konverentsisaalid, kvadraatmeeter on sada kaheksakümmend viis eurot ruutmeetri pealt. on ruutmeetreid, kus on see ainult viisteist 15 eurot, on neid, kus kakssada eurot. uue hoone kogukulud, kogu käitamiskulud ja haldamiskulud on igal aastal üks koma üks, kuus, seitse, üheksa miljonit. nii et kogukulud kaks koma kaheksa miljonit. kui me nüüd äh, parkimiskulud ka sisse arvestame, kolmkümmend neli lisa parkimiskohta asi on selles, et äh, Malta valitsusele kuulub see hoone. Need kolmkümmend neli parkimiskohta oli, saime me enne tasuta ja nüüd tundub, et me peame igal aastal kuussada kümme eurot äh, parkimiskoha kohta maksma, see on ikka minu meelest väga kummaline, et me selle raha peame edastama äh, Malta, Malta valitsusele. kaks koma üheksa miljonit kokku maksavad need hooned ja sellele ei tuleks lisakulusid, ma ei tea, kolimisega juurde, sellepärast et äh, nad on juba seal on, aga äh, loomulikult ega see nii odav ei saagi olema, isegi kui sa kõrvalmajja kolid üle, see võtab ka äh, raha, see kolimine ja nii edasi Malta valitsus indekseerimist vähemalt ei nõua, kulud ei tõuse ja loomulikult äh, see koht kui selline on väga hea ja sobiv. ja tegelikult äh, need äh, hooned muuseas ehitatigi omal ajal juba niimoodi, on mulle siin öeldud, et EASO nüüd mingil hetkel üle võtab. jah, ma arvan, et me peaksime seda toetama, seda ümberpaigutust ja ainus äh, mida ma tahan siin märkida, on see, et äh, ma ei tea, kas need parkimiskohad, need äh, paar parkimiskohta, kas me peaksime neid toetama ja seda kõrget äh, maksu maksma nende pealt. aga teen ettepaneku, et toetame neid ümberpaigutusi. ega see asi, ega need parkimiskohad ka seda asja nüüd, seda kaamli selga ei murra, aga oluline on see, et me saaksime kon-, konkreetsed arvud äh, kätte ja eelmine kord oleks pidanud juba hääletama, eelmiseks korraks oli saadetud meile valed arvud, see ei peaks ametite puhul olema võimalik ja ma paluksin, et komisjon sellega tegeleks. EASO-l on praegu ka midagi muud teha, kui äh, äh, arvelaua taga istuda ja seega peaks neid aitama teised teenistused kokku koguma selle info, sest ma tean, et EASO võib-olla praegu tõesti ei mõtle oma hoonepoliitika peale, võib-olla on neil Kreekas, Itaalias, Maltal midagi muud ka ka teha momendil seda ma tahtsin siia lisada, sellepärast et ega see ka mainet ei kaitse, kui kahe nädala see aja jooksul järsku esitatakse arved, mis on kolmsada, kolmesaja tuhande ulatuses teistsugused kui esimesed arvud, mis esitati, nii et mõelge sellele, andke abi ametitele ja agentuuridele, kellel on palju tööd. põhimõtteliselt ma toetan äh, ega muidu, kui me oleme selle vastu, ei aita olukord, ei aitaks see kuidagi olukorra paranemisele kaasa ja aasta satuks tõsistesse raskustesse, aitäh. Donc vous ne souhaitez pas que l'on reporte cette décision Teie ettepanek on siis, et me ei lükka edasi seda hääletust äh, ja ei jää ootama lisainfot, mida te tahaksite näha, vaid teete ettepanekut hääletame kohe. kas komisjoni liikmed toetavad seda ettepanekut? no sellisel juhul hääletame. kes on poolt? vastu? keegi ei ole vastu. ja seega on otsus langetatud ja me palume siis, et EASO komisjoni toetusel äh, ütleks, mis, mis nende parkimiskohtadega on äh, proua Hoolmeier, võib-olla me saaksime natukene masseerida valitsust, no kui ei, siis äh, ega me sellest äh, ei pea siin tegema mingisugust äh, otsustavat küsimust, lihtsalt käib näts närvidele. jah, saadame kirja, protestime. ja esitame uue nõude. kolleegid, ega me ei ole lõpetanud, sest et muude küsimuste all on äh, härra raport, pearaportöör Fernandes tahtnud komisjonile esitada küsimuse, kaheksateistkümne miljoni suuruse eraldiseisva ümberpaigutamise osas. jah, see on ümberpaigutus, mis tegelikult eelarvekomisjonile probleeme ei peaks tekitama, see on legaalne ümberpaigutamine, aga kui seda natukene teistmoodi kasutataks, natukene ebaausamalt, siis see suurendaks läbipaistmatust ja võiks tekkida selline tunne, et komisjon toob kuidagi korstna kaudu sisse midagi, mille me oleme uksest välja heitnud. kaheksateist miljonit eurot naabruspoliitika instrumendist liitumiseelsesse vahendisse selleks, et rahastada pagulasfondi Türgi jaoks komisjon loomulikult kindlasti ütleb, et me olime teadlikud sellest ja me teadsime, et naabruspoliitika vahenditest tuleb pagulasfondi vahendeid, aga tegelikult ei räägitud komisjonist kunagi arvude keeles, kunagi ei räägiti, räägitud sellest, et see on eraldiseisev ümberpaigutus mina arvan, et asju tuleks teha ikkagi korralikult, läbipaistvalt ja legitiimselt ja hea käitumistava on see, et parlament kaasatakse ja teavitatakse meid algusest peale. see eraldiseisev äh, ümberpaigutus on nüüd võimalik tänu nendele muudatusettepanekutele, mis me tõime sisse lepitusläbirääkimistel äh, ja tegelikult see konkreetne ümberpaigutus võiks ohtu seada parlamendi positsioonid. ma ei ütle, et parlament kavatseb siin sõja kuulutada, aga selle peale me peaksime mõtlema, kaheksateist miljonit ja minu küsimus komisjonile, palun äh, täpsustage siis, mis lugu on selle kaheksateistkümne miljoniga ja öelge, et mismoodi on ette nähtud siis Türgi pagulaste fondi ajakava, kalender ja kas teil on mingisuguseid prognoose selle kohta, et kas selliseid eraldiseisvaid suhteliselt suuri äh, ümberpaigutusi on tulemas lähitulevikus äh, seoses pagulaskriisiga? suur tänu, härra Freesa. Euh, merci, monsieur le president. Euh, aitäh, härra esimees, ma olen natukene segaduses. eelarvelepitusmenetluse käigus kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvemenetluses komisjon andis ülevaate nendel läbirääkimistel Türgi vahendist, rahastamisvahendist ja rääkisime sellest, et tuleb leida lisavahendeid ja viissada tuhat tollal. Äh, ja me ütlesime, et osa nendest vahenditest, mis on suunatud esialgu naabrusfondi, kasutatakse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal selle Türgi äh, rahastamisvahendi jaoks. kümnendal detsembril eelmisel aastal siinsamas komisjoni ees äh, näitas komisjon ühte tabelit, kus on rahastamisvahendid viiesaja miljoni kohta, mida siis komisjon nägi ette, et rahastatakse eelarvest, Euroopa Liidu eelarvest. ja nendel tabelite, nendest tabelitest on väga selgelt näha, et kaheksateist miljonit tuleb naabruspoliitika rahastamisvahendist ja kolmkümmend seitse liitumiseelsest abist. komisjon on nüüd siis lihtsalt käivitanud selle poliitika kulude katmiseks Türgis Need vahendeid ei saa anda Türgile naabruspoliitika alt, vaid tul-, saab anda liitumiseelse abi alt ja sellepärast seda ka tehti. ja minu meelest me oleme algusest peale selgelt välja öelnud, mis on meie kavatsused, on selgelt olnud näha, et naabruspoliitikaga rahastatakse öö, äh, osaliselt Türgi rahastamisvahendit ja väga selgelt me oleme öelnud, et äh, teatud summad tulevad äh, naabruspoliitika rahastamisvahendist ja seda vastavalt finantsmäärustikule, seal on ette nähtud lagedele, kõik on tehtud reeglitepäraselt ja me ei ole kindlasti tahtnud siin midagi kalevi alla panna äh, või salaja teha, juba eelmisel aastal me kuulutasime välja need asjad, aga ma võtan arvesse selle mis te siin ütlesite. ja kui on selliseid juhtumeid veel, siis äh, vaatame. ja siis küsimus, et kas on tulemas veel selliseid ümberpaigutusi, praegu ei. Äh, viissada viiskümmend miljonit, äh, mis on siis prognoositud kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, on leitud ja rahad on koos ja naabruspoliitikast ei ole tule-, naabruspoliitika vahendeid ei paigutata prognoosi kohaselt rohkem ümber. härra Tüpre. ma ei ole, ma ütlesin, et see on täiesti legaalne ja, ja seaduslik, mis te teete ja ma ütlesin ka, et meid teavitati, aga meid ei teavitatud sellest, et tegemist on eraldiseisva ümberpaigutusega määruse kohaselt on teil õigus kasutada kümmet, kümne protsendi ulatuses aga täna on siis seega võimalik et, et üheksaprotsendine tehakse ja siis jälle üheksa protsenti kohe sinna takka. on ju nii? ja see tegelikult tekitaks sellise olukorda, et asi ei ole enam läbipaistev. ja, ja te ei pea küsima siis äh, ühesõnaga äh, midagi eelarvepädevuse kohta. minu eesmärk on äh, et Euroopa Parlament oleks kaasatud ja teadlik nii palju kui võimalik kõikidest sellistest ümberpaigutustest ja me peame vältima seda, et sellised äh, eraldiseisvad äh, paigutused tehakse. jah, mulle tundub, et proua Georgieva isegi andis sellise lubaduse meile jah, parlamenti see info varem jõudis, aga mis teha, teine punkt, millest ma tahtsin rääkida, muude küsimuste all küsimus suunatud komisjonile, ma tahaksin, et te täpsustaksite, millised on seitsmenda juuni komisjoni teatise mõjud eelarvele, see on uus kokkulepe, rändekokkulepe kolmandate riikidega. härra Timmermans täiskogu ees kuulutas välja, et kaheksa miljardit suunatakse abivahendeid äh, kolmandatesse riikidesse, usaldusfondid äh, kolm koma kuus äh, miljardit, kaks koma üks miljardit Londoni ähm, konverentsil, üks miljard tehnilist abi ja neli koma neli miljardit prioriteetsetele riikidele kas komisjon võiks täpsustada millistest vahenditest need vahendid, rahastamisvahenditest need vahendid tulevad, millal need sammud astutakse ja millised on võimalikud öö, kuupäevad ja siis see kaheksa miljardit, kas tegemist on lisavahenditega, uute värske rahaga või hakatakse siin kombineerima vahendeid, mis on juba ette nähtud ja prognoositud? ja komisjon võib-olla, kui juba vastamiseks läks, rääkida, et äh, kas on EFSI äh, mudeli äh, järgi tulemas siis tõesti Aafrika fond, proua Mogherini rääkis kolme koma ühe miljardi suurusest Euroopa poolsest tagatisest investeeringutele Aafrika suunas mis on teie seisukoht, kas on seadusandlik ettepanek tulemas, kui jah, siis millal ja millisel kujul? see on teema, mis on oluline vahearuandele, eriti kolleegidele Toomale ja Olbrichtile, mida see tähendab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvele ja, ja sellele revisjonile siis, vahearuandele härra Presa, kas teil on midagi valgustavat meile öelda? suur tänu, ma üritan äh, täpsustada siis ja vastata teie küsimustele. see peaaegu kaheksa miljardit, äh, mis on kirjas äh, komisjoni teatises partnerluslepingute osas Aafrika ja naaberriikidega. see summa võtab arvesse need rahastamise allikad, mis tulevad arengu, Euroopa Arengufondist, Euroopa Liidu eelarvest, läbi usaldusfondide see on see lubadus äh, lisaks sellele lubadused, mis anti Londoni tippkohtumisel ja mik-, makrofinantseerimise abi ja kokku siis kaheksa miljardit ajaperiood praegu on seatud kaheksale aastale ja seal on ka need usaldusfondi vahendid sisse arvutatud, arvestatud, mida me ootame liikmesriikidelt me loodame nendelt sama suurt panust kui Euroopa Liidu eelarvest tulev panus või Euroopa Arengufondist tulev panus. nii palju siis kaheksast miljardist. nüüd ähm, vajaduste profiil, loomulikult see sõltub otseselt äh, sellest, kui kiiresti sõlmitakse partnerluskokkulepped priori-, prioriteet riikidega, mis on ka selles teatises reastatud. ja milline vorm äh, peab olema siis rahastamisvahendite segul, mida kasutatakse selle kaheksa miljardi ähm, jagamiseks. nüüd investeeringute kava. et septembriks komisjon esitab konkreetsed ettepanekud see mõte, mis käib kaasas selle teatisega, rühib sellele, et me tahame luua tingimused investeeringute ligitõmbamiseks erasektorist. ja see peaks siis olema täienduseks avaliku sektori investeeringutele Aafrika riikides, naaberriikides, selleks, et üritada võidelda nende põhjustega, mille pärast inimesed on hakanud liikuma oma riikidest Euroopa suunas kindlasti on siin Euroopa vahenditel roll mängida, liikmesriikide vahendid tulevad siin mängu eh, kahepoolse abi läbi, aga rolli mängivad eh, kindlasti ka arenguorganisatsioonid. ja eh, laenu krediidiinstitutsioonid ja rahvusvahelised teised organisatsioonid ja eesmärgiks on äh, siis kõik need elemendid koondada. vot nii palju sellest. seadusandlik ettepanek äh, tuleb investeeringute platvormi loomiseks tulevikus momendil mul ei ole teile mitte mingisugust äh, vekslit anda äh, kuupäeva osas. suur tänu nende täpsustuste eest, komisjon. aga minu esimene küsimus, see kaheksa miljardit, mille härra Timmermans välja lubas kas on tulemas kirjalik dokument selle kohta, et oleks täpselt näha, kust need rahad tulevad, kuidas see kaheksa miljardit kokku saadakse? ja palun äh, selgitage ka täpselt äh, aastate lõikes, millal, kui palju raha kust tuleb, aga tänan teid juba siis ette selle täpsustuse eest. kas kellelgi on äh, muid küsimusi esitada muude küsimuste all? tundub, et ei see tähendab seda, et istung on läbi, suur tänu osalemast. istung lõpeb.